Good morning, everybody! tere hommikust! tere tulemast meie tänasele koosolekule, alustame päevakorra vastuvõtmisega, meil on üks muudatus päevakorras tehtud, see puudutab hääletust, on lisatud punkt, uus punkt kuusteist punkt üks, tegemist on hääletamisega kom-, seoses komisjoni kohustusega seoses viisa vastastikuse äh, režiimiga vastavalt äh, määruse viissada kolmkümmend üheksa murd null üks artiklile üks neli. kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis äh, loeme päevakorra vastuvõetuks muudetud kujul. mis puudutab keelerežiimi, siis kahjuks ei ole täna tõlget Horvaatia, Taani, Malta ja Iiri keelde ning enne hääletamist äh, räägime koordinaatorite soovitustest, pean nüüd raportite määramised ja arvamuste määramised lugema, härra Mora-, Moraes on määratud raportööriks seoses oma esimese kohaga seoses nõukogu ettepanekuga automaatse andmevahetuse osas Kreeka ja DNA Slovakkia, Bulgaaria, Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik, Eesti, Malta, Rumeenia ja Soome on äh, härra härra Monroes äh, on määratud raportööriks automaatseks andmevahetuseks äh, seoses sõrmejälje andmetega Lätis, härra proua Grapini on raportööriks määratud automaatse andmevahetuse küsimuses seoses Malta, Küprose ja Eesti sõidukite registreerimise andmetega. proua Hjusmenova on raportöör automaatse andmevahetuse küsimuses Soome, Sloveenia, Rumeenia, Poola, Rootsi, Leedu, Bulgaaria, Slovakkia ja Ungari. seoses prouas Argentiini on raportöör automaatse andmevahetuse küsimuses, mis puudutab DNA andmeid Slovakkiast, Portugalist, Lätist, Leedust, Tšehhist, Eestist, Ungarist, Küprosest, Poolast, Rootsist, Maltast ja Belgiast, härra Peterson on raportööriks eh, Euroopa e-kommunikatsiooni koodeksi osas ja see ongi kõik, kas te toetate koordinaatoride soovitusi, tundub, et vastuväiteid ei ole, läheme siis hääletamise juurde. loodetavasti on teil kõigil elektroonilised hääletuskaardid kaasas. eelistaksin hääletuskaartidega hääletamist, esimesena on hääletusel päevakorrapunkt number kolm. Euroopa Liidu üldeelarve, Euroopa Komisjon. kas olete valmis hääletuseks, siis alustagem. kompromiss üks. hääletamine on avatud, alanud. hääletamine on lõppenud. ma võin oodata. Yes. Okay, so we add lisame siis äh, teid. ja teie, selge. kas nüüd on kõigil hääletatud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. nagu ekraanil näete, muudatusettepanek neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud Rejected. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. hääletamine lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. muudatusettepanek seitse, hääletamine algas. ja lõppes tagasi lükatud. tahtsin lihtsalt öelda, et ühel liikmel kaarti kaasas ei ole. jah, ütleb juhataja, lisasime ta juba siia. märgime selle üles. kompromiss kaks, hääletamine on alanud hääletamine lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, hääletamine on alanud. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm ja kakskümmend neli koos, hääletamine on alanud. tagasi lükatud. juhataja vabandab, kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu, muudatusettepanek kakskümmend kolm ja kakskümmend neli on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. saalist kommentaarid mikrofonita kolleegid, see hääletustulemus, äh, muudatusettepanek on tagasi lükatud ning järgmisena kakskümmend kuus kuni juhataja ütleb, et teeme kiiresti, kakskümmend kuus hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, hääletamine algas. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend, muudatusettepanek kolmkümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, hääletamine on ala, alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd hääletame teksti muudetud kujul. hääletamine on lõppenud vastu võetud. õnnitlen raportööri. järgmisena on päevakorras heakskiidu andmine kahe tuhande, Euroopa Liidu ametite kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmisele. hääletusnimekirjas on muudatus, muudatusettepanekud kuus, seitse ja kaheksa, neid tuleb hääle, hääletada eraldi, need ei ole osa esimesest kompromissettepanekust. alustame, esimene muudatusettepanek, hääletamine on avatud. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. kompromiss üks, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kuus, hääletamine on alanud. muudatusettepanek kuus. ma just teatasin, et need äh, muudatusettepanekud kuus, seitse ja kaheksa tuleb hääletada eraldi. Need ei ole osa esimesest kompromissist äh, vabandust, mul ei olnud seda teavet äh, varem, see üllatab mind. sellepärast ma just rääkisingi sellest, äh, hääletamisnimekirjas on viga. selge, kas see on sekretariaadi viga või seda muudeti? sekretariaat tegi vea. jätkame. hääletame nüüd muudatusettepanek kuus. hääletamine on alanud. muudatusettepanek kuus see ei ole osa esimesest kompromissettepanekust. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse okay,. Have... hääletamine on lõppenud. ma ei mäleta seda teksti nüüd hästi, aga minu meelest äh, kui see ei kuulu kompromissettepanekusse, siis tekib probleem, et see langeb ära, kui kompromiss vastu võetakse, sest see käsitleb ka seda esimest osa. sekretäriaat aga ütleb mulle siit kõrvalt, et need kolm äh, muudatusettepanekut ei jää kompromissi sisse ja seetõttu tuleb neid eraldi hääletada. muudatusettepanek seitse, järgmisena hääletamine on alanud. palun hääletage. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa sama küsimus, mis eelmistega, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. jätkame muudatusettepaneku üheksa, teine osa, hääletame ainult teist osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kümme, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek kaks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd hääletame teksti muudetud kujul. hääletamine on alanud. ja hääletamine lõppes. tekst on vastu võetud, õnnitlen raportööri jätkame Euroopa Andmekaitse Inspektor, Euroopa Liidu üldeelarve, muudatusettepanek üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, esimene osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kaks, teine osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kommentaarid mikrofonita saalist. jah, muud, eelmine muudatusettepanek oli tagasi lükatud, ütleb juhataja. kompromissettepanek üks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud jätkame muudatusettepanek üksteist. seda hääletame täiendusena teisele kompromissile. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kas olete nõus plokis äh, hääletamisega? tundub, et ei ole, vabandan kolleegi ees, kes seda soovis. muudatusettepanek viisteist, hääletamine on alanud ja hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitseteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd hääletame teksti muudetud kujul, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. suur tänu ja õnnitlen raportööri. jätkame Euroopa Liidu põhiõiguste amet muudatusettepanek üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. jätkame muudatusettepanekuga kuus, teine osa. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kümme, hääletamine on alanud. lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, hääletamine on alanud. lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek neliteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist. hääletame hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksateist. hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõpphääletus, hääletame teksti muudetud kujul. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. jätkame järgmise ametiga Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskus, muudatusettepanek üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks. lõpetame. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, hääletamine on alanud lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss üks, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viisteist, hääletamine on alanud. lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ning lõpphääletus tekst muudetud kujul, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmine päevakorras on Eurojusti hääletus, muudatusettepanek üks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üks hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kaksteist hääletamine on lõppenud, vastu võetud ning lõpphääletus. hääletame teksti muudetud kujul. hääletamine on lõppenud, vastu võetud järgmine hääletus käsitleb äh, Euroopa Politsei kolledžit. muudatusettepanek üks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud hääl, muudatusettepanek üheksa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud jätkame. muudatusettepanek kümme, üksteist ja kaksteist. hääletame neid koos, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanekud seitseteist, kaheksateist ja üheksateist, neid hääletame koos, hääletamine on alanud. palun hääletage, kolleegid. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. juhataja vabandab, see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud ning lõpphääletus, hääletamine on alanud. ja kolleegid, palun hääletage. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. jätkame järgmise punktiga. Frontex. Frontex, muudatusettepanek üks, palun hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatusettepanek kaks. hääletage, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm. hääletus avatud. suletud. vastu võetud. muudatusettepanek neli hääletus avatud suletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, palun hääletage. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss üks, palun hääletage. Closed. Adopted. vastu võetud muudatusettepanek üheksa, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kümme, hääletage palun. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, palun hääletage hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanekud kolmteist ja neliteist on identsed, hääletame neid koos, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist, palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud muudatusettepanek kuusteist, seitseteist koos, hääletus avatud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksateist, hääletus avatud suletud, vastu võetud, ettepanek üheksateist, hääletus avatud. hääletus suletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend on tagasi võetud, väga hea. muudatusettepanek kakskümmend üks, palun hääletage hääletus lõppes, tagasi lükatud ja lõpphääletus, palun hääletage. hääletus lõppes, vastu võetud. järgmine raport puudutab Europoli, muudatusettepanek üks, palun hääletage. Close. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, palun hääletage see on vastu võetud, muudatusettepanek kolm, palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, hääletus on avatud, suletud, vastu võetud muudatusettepanek kuus, palun hääletage hääletus lõppes, see on vastu võetud. kompromiss üks. palun hääletage. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, hääletage palun. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes, on tagasi lükatud, muudatusettepanek neliteist, hääletus avatud, hääletus lõppes, tagasi lükatud, muudatusettepanek viisteist hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kaks, palun hääletage hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kolm. hääletage palun hääletus lõppes, tagasi lükatud ja lõpphääletus palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. EASA raport on järgmine, muudatusettepanek üks, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss üks, hääletage palun hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitse, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, hääletus avatud hääletus lõppes, tagasi lükatud kompromiss kaks, palun hääletage. hääletus lõppes. Äh, see on vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes poolt, äh, vabandust, hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, teine osa, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, hääletage palun hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, hääletage palun. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolm. hääletus avatud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks hääletus lõppes. vastu võetud. lõpphääletus, palun adopted. hääletus lõppes ja raport on heaks kiidetud. edasi EU-Liisa raport. esimene muudatusettepanek. hääletage palun. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromissi üks, palun hääletage. hääletus suletud, vastu võetud. muudatusettepanekud seitse ja kaheksa koos, hääletage palun. hääletus suletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme suulise ettepanekuga, mis on ka loetelus teie hääletusnimekirjas olemas. hääletage palun. Vote please. Close. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaks. palun hääletage. Close hääletus vastu, või vabandust, see on vastu võetud ja lõpphääletus, palun hääletage. The vote is closed. hääletus lõppes, see on vastu võetud. palju õnne, palju õnne kõikidele, kelle eelarve täitmine heaks kiideti ja raportööridele ka. järgmiseks vaatame, mis meil järgmiseks on. kolmandad riigid, millega Euro-, Europol lepingut sõlmib, eh, mis me siis teeme, meil on siis siin viis punkti vaja ära hääletada, muudatusettepanek üks kõigepealt. no küsimus, kas me võime plokis neid muudatusettepanekuid hääletada? ei saa nii, no ma luban teile, et teeme siis kiiresti, muudatusettepanek üks, hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaks, hääletage palun. lõppes, vastu võetud kolm, hääletage palun vastu võetud muudatusettepanek neli. hääletage palun. hääletus lõppes, see on vastu võetud ja muudatusettepanek viis. siin peab olema nimeline hääletus. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes vastu võetud. ja lõpphääletus terviku kohta. hääletage palun. hääletus lõppes. see on vastu võetud. palju õnne. järgmiseks. Big Data. raportöör Gomes. hääletame otse kohe. hääletame kompromissi ühte kõigepealt, palun hääletage. hääletus lõppes nüüd. vastu võetud. kompromiss kaks, palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud. siis seitsekümmend üks, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. siis järgmiseks kompromiss kaks A, palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa. hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üheksakümmend seitse või muudatusettepanek üheksakümmend seitse, palun hääletage. mis ma siis ütlesin, vabandust, ma ütlesin kompromiss, aga tegelikult on muudatusettepanek number üheksakümmend seitse. nüüd siis hääletus lõppes ja see on heaks kiidetud. kompromiss kolm A. hääletage palun. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss neli, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viis, hääletage palun. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss, vabandust, muudatusettepanek sada kakskümmend kolm. otsige üles palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus, palun hääletage. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss seitse, hääletage palun hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud, tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek sada nelikümmend neli ja muudatusettepanek viiskümmend kolm, neid saab koos hääletada, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend seitse, palun hääletage. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kaheksa, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaheksa A, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kuus, palun hääletage. Closed. Adopted. vastu võetud. kompromiss üheksa hääletus on avatud. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss üheksa A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja sada seitsekümmend kolm hääletus avatud hääletage, kolleegid. hääletus suletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend üheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. väga võrdne tulemus. sada nelikümmend kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss üksteist. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend kaks eraldi hääletus, kõigepealt esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud hääletus suletud. tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vaat-, vastu võetud. kompromiss üksteist A. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kolmteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada üksteist. ja viimast lauset hääletatakse eraldi. kakssada üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kaksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada neliteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd läheme siis pöördumiste juurde, kõigepealt muudatusettepanek üks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viis ja kuus. üheskoos hääletus on alanud. ja nüüd edasi kompromiss A. hääletus on alanud. lõppenud, see on vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss B, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss BA, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss C, hääletus alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja kompromiss CA osas. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss CB osas hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss äh, põhjenduspunkti D osas. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt E hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss EA osas, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt EB, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kogu tähestiku võtame läbi siis põhjenduspunkt F hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, põhjenduspunkt G, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. ja kuuskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitlused raportöörile, proua Koomešile. ja järgmine punkt. järgmine hääletus Euroopa Liidu ja Türgi tulevane kaubandusraamistik ja tolliliidu ajakohastamine, härra äh, Šokul on siin raportööriks ja muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd läheme muudatusettepanek kolmkümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks, hääletame kolmekümne teist, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks, kes on poolt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaks. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend seitse kahes osas, esimene osa. esimene osa langeb ära, teine osa. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. jah. kuuskümmend kolm hääletus on alanud kuuskümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kuus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üksteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaksteist hääletus on lõppenud. vastu võetud. neliteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, viisteist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, seitseteist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kaheksateist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõpphääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud, õnnitlused raportöörile. ja meil oli päevakorras ka üks uus punkt, see puudutab siis määruse ettepanekut, mis puudutab komisjoni kohustusi seoses viisa vastastikusega, seoses artikliga üks lõige neli määruses viissada kolmkümmend üheksa murd null üks. tegu on ainult ühe hääletusega nii et asuge hääletama ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. aitäh, kolleegid. aitäh teile teie koostöö eest. kolleeg Kinitši, palun aitäh, proua esimees, suur tänu nüüd ähm, lõpetuseks sooviksin äh, esitada ühe lühikese selgituse, ma sooviksin, et see pandaks ka täna, tänase kohtumise protokolli. ja ma tulen selle dokumendi juurde, mis puudutab kolmandate riikide loetelu ja nende kokkuleppelepinguid, koostöölepingud Europoliga. nii et äh, see dokument, mida me äh, hääletasime, on osa äh, komplekssest menetlusest, siin on ka mõningaid juriidilisi raskusi sellega seotud ja seetõttu me peame arvestama ka sellega, et Taani ei ole kolmas riik Euroopa Liidu suhtes ja nüüd on väga palju aega mööda läinud, referendumist rohkem kui üks aasta mööda läinud ja mitte midagi tehtud ei ole ja seetõttu parlamendina oleme me keerulises olukorras ja me peame väga lühikese aja jooksul võtma vastu nii keerulise dokumendi aga selline see olukord on. me teame, et seda kritiseeriti väga palju. ka kritiseeriti seda väga palju dialoogistaniga ja minu fraktsioon otsustas seda dokumenti toetada lihtsalt äh, konstruktiivse koostöö vaimus. aga me loodame et äh, selliseid äh, sündmusi rohkem ei esine, sellepärast et äh, tulevikus me enam niimoodi hääletada ei saa. sellepärast, et me peaksime ikkagi üritama Euroopa Liidus ühtsena tegutseda. niisiis, no ma rõhutan veel kord, me toetasime seda dokumenti, aga sellegipoolest me sooviksime, et see täpsustus oleks meie fraktsiooni nimel ka välja toodud ja me loodame, et see ja me soovime, et see pandaks ka protokolli kirja, aitäh, proua esimees realize it was not on. So at least you had the time. no vähemalt teil oli aega nüüd äh, saalist lahkuda ja, ja siis me saame jätkata järgmise päevakorrapunktiga. kui te jääte saali, siis palun asuge kohale, et me saaksime jätkata oma kohtumisega. tere tulemast meie komisjoni kohtumisega härra Oflahertile, tema on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktor ja tere tulemast ka härra Koostelile, tema on Euroopa Narkootikumide Narkomaania Seirekeskuse direktor. Te olete siia tulnud äh, praeguse päevakorrapunkti äh, arutamiseks ja te tutvustate eesistumisperioodi, nii et äh, härra Flaherty praeguse ja järgmise eesistujaks ja härra Koos, teil tutvustab siis äh, justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustiku eesistumist. ma annan teile kohe sõna, härra Flaherty, selleks, et saaksite tutvustada tehtud aastal kaks tuhat kuusteist ja siis härra Koos teil räägib äh, tulevast äh, aastast. nii et härra Flaarder, sõna on teil. suur tänu, proua esimees, äh, austatud äh, parlamendiliikmed, ma sooviksin tänada komisjoni selle eest, et me saame tutvustada justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustiku tegevust aastal kaks tuhat kuusteist. ja võrgustik rajati ka aastal kaks tuhat kuus, kümme aastat tagasi ja me oleme tõesti arenenud, nii et me oleme olnud platvorm oma koordineerimise koostöö jaoks ja, ja oleme ka operatiiv- ja tehnilist abi pakkunud ning sellest saavad liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonist otsest kasu. ning oma sõnavõtus ma räägin neljast valdkonnast meie koostöös kaks tuhat kuusteist on ränne, julgeolek, põhiõigused ja koolitus. ja kui te soovite saada rohkem äh, detaile meie koostööst, äh, siis meil on olemas ka raport, aruanne, mille me oleme vastu võtnud, selle pealkirjaks on äh, siis ähm, Euroopa Liidu ähm, justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustiku koostöö. eelmisel aastal võrgustik tegi koostööd neljakümne tegevuse raames, mis olid seotud piirivalvega ja rändega ja julgeolekuga ja eh, sellised eh, agentuurid nagu EASO ja Frontex tegelesid just esmase vastuvõtupunktidega, hotspotidega ning eh, nad soovisid erinevate operatiivtegevuste osaliste oskusi koondada. ning Kreekas oli esitatud ka, esindatud ka nende personal ning seal olid esindatud ka põhiõiguste eksperdid ja nad tegelesid näiteks ka laste õiguste kaitsega ja samuti ka haavatavatesse rühmadesse kuuluvate inimeste kaitsega. ja ametid äh, andsid ka iga aasta, iganädalase äh, äh, olukorra analüüsi, samuti räägiti erinevatest väljakutsetest, mis selles valdkonnas on. ja sellised väljakutsed olid seotud ka äh, näiteks ähm, meie tegevustega seoses saatjate alaealistega ja siin vaadati ka põhiõiguste olukorda hotspotides ja ka mujal. lastekaitse küsimust arutati ka prioriteetse teemana äh, ka justiits- ja siseküsimuste asutuste juhtide kohtumisel novembrikuus ning äh, sellel kohtumisel oli ka komisjoni esindaja kohal, kes tegeleb laste õigustega ja nüüd tuleksin julgeoleku küsimuse juurde. siinkohal tegid asutused ähm, koostööd kolmekümne praktilise tegevuse raames erinevates valdkondades, mis on seotud turvalisusega, julgeolekuga ja mis olid siis seotud terrorismivastase võitlusega ja võitlusega kuri, organiseeritud kuritegevuse vastu. siia alla käisid näiteks terrorirünnakud, ähm, Europol ja Eurojust mängisid väga olulist rolli osutamas liikmesriikidele abi uuringute osas ja samuti ka kurjategijate vastutusele võtmisel eh, terrorismirünnakute eh, järgselt ka näiteks siin peale Brüsseli rünnakuid. mis puudutab eh, terrorivastast, terrorismivastast rünnakut, siis Eurojust ja Europol ja samuti ka terrorismivastase võitluse koordinaator keskendusid just välisvõitlejatele ja tegeleti siis deradikaliseerimise teemaga, samuti ka äh, Äh, kinnipidamise ja äh, vastutusele võtmise alternatiivmeetmetega. Ähm, Europol, Eurojust, CEPOL äh, tegelesid ähm, ka uimastitega ja samuti ähm, seirekeskus tõi välja vastava aruande. vihakuriteod. siin töötati välja õiguskaitseasutustele koolitusprogramm selle fenomeniga võitlemiseks ja, ja keskenduti siin just selliste kuritegude rikkumiste ähm, aruandlusele, selle vastasele võitlusele ning äh, see on seotud ka terrorismivastase võitlusega ning ähm, samuti ka sellise fenomeni ähm, väga erineva pildiga igal pool Euroopa Liidus ja meie asutused peavad tegelema äh, vihakuritegudega ja äh, selle probleemiga, probleemist ollakse väga hästi teadlikud Äh, tuimasti salakaubandus, ähm, siin on äh, arvestatud uute ähm, ohtudega ja trendidega, näiteks äh, Europolil on ekspertide keskus, ähm, mis tegeleb ka sisserändajate inimkaubandusega ja osutab omapoolset abi. ja selleks, et võidelda inimkaubanduse vastu ja sisserändajate, smugeldajate vastu, siis on vajalik ka su suurem koostöö. põhiõiguste kaitse on ähm, üks horisontaalseid küsimusi justiits- ja siseküsimuste asutuste tegevuses ning äh, siinkohal on rõhutatud äh, ka põhiõiguste keskset rolli meie asutuste töös ning äh, tunnustati ka, et põhiõigused on äh, ikkagi positiivse mõjuga äh, meie sisejulgeoleku. ja siin on väga erinevaid näiteid tuua äh, asutuste koostööst. näiteks koolitus. siia alla käivad koolitused põhiõiguste osas, ähm, erinevate ähm, seireametnike jaoks, samuti õigus, ähm, õiguskaitseasutuste ametnike jaoks, samuti ohvrite õigused kaks tuhat kuusteist aastal Põhiõiguste Amet äh, korraldas äh, ekspertide õpikoja ohvriõiguste äh, küsimuses ja vaadati ka, millised on õigusaktid, mille alusel osut-, asutused tegutsevad. samuti, mis puudutab ähm, kriminaalõiguse valdkonda, siis ka siin vaadati ohvri, mm, ohvrite õigusi. ränne oma arvamuste koostamisel ähm, Põhiõiguste Amet konsulteeris väga põhjalikult ähm, ja ähm, sai ka kommentaare Europolilt, Eurojustilt, äh, EU-Liisalt. ja üks viimaseid arvamusi Põhiõiguste Ameti poolt oli Eurotaki osas, mis esitati ka parlamendile alles mõni nädal tagasi ning lõpetuseks siis koolituse valdkond koos liikmesriikidega ja Euroopa Liidu institutsioonidega on asutused äh, välja koos, töötamas ähm, koostööpõhiseid äh, koolitusi, millest kõik saavad ühtemoodi kasu. näiteks aastal kaks tuhat kuusteist äh, asutused panustasid neljakümne seitsmesse CEPOL-i koolitusi ähm, millesse olid kaasatud õiguskaitseasutuste ametnikud, see puudutas siis vihakuritegusid, samuti ähm, soolist võrdõiguslikkust, küberkuritegevus, samuti ähm, laiaulatuslike IT-süsteemide turvet. ja meil oli väga hea meel juhtida seda tegevust aastal kaks tuhat kuusteist, siin oli väga oluline koostöö edendamine justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustiku, eriti mis puudutas just julgeoleku ja rände valdkonda. ja nagu ma juba mainisin, novembrikuus, neljateistkümnendal novembril toimus äh, Viinis ähm, kõrgetasemeline kohtumine, kus olid esitatud asutuste juhid ja samuti ka komisjoni esindajad, äh, samuti ka volinik Julian King, ähm, kes on äh, Julgeolekuliidu volinik, oli seal kohal. ning see kirjeldab väga hästi seda toetust ja pühendumust selle töö osas, mida tehakse justiits- ja siseküsimuste asutustes. ja nüüd mul on väga hea meel anda sõna äh, Äh, Euroopa narkootikumide narkomaania seirekeskuse direktorile Aleksis Koostrile, kes räägib siis meie prioriteetidest aastal kaks tuhat seitseteist. suur tänu, härra O'Flaherty ja härra Koostel, palun. suur tänu, proua juhataja, äh, austatud komisjoni liikmed, esmalt äh, soovin õnnitleda Michael O'Flaherty't, põhiõiguste ameti direktorit, kuna äh, Nad äh, tegid eesistumise ajal võrgustiku koordineerimisel väga head tööd ja seirekeskuse poolt on äh, muidugi meile suur au eesistumine üle võtta, aga see on ka suur väljakutse, kuna eelmine eesistuja tegi tööd väga hästi. nagu olete näinud, siis saavutusi on mitmeid äh, eelmisel aastal. nüüd aga esitleksin teile lühidalt võrgustiku eesmärke aastaks kaks tuhat seitseteist esmalt esitleksin teile juhtpõhimõtteid, millest me lähtume oma töös ja millest me eh, sel aastal juhindume. seal on, siin on kolm eh, elementi, partnerlus, paindlikkus ja eh, sidusus, sidususest, sest sellepärast, et justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustik on juba Äh, välja arendatud, viimastel aastatel oleme selles töös väga palju edusamme teinud, aga samal ajal me näeme, et põhiküsimused on samad, seega tuleb seda tööd jätkata. teiseks siis paindlikkus. nimelt äh, tuleb silmas pidada seda dünaamilist, dünaamilist olukorda, eriti just rände ja julgeoleku vallas ja seetõttu on vaja üha enam paindlikkust selles töös. Äh, ametid peavad üksteist toetama ja muidugi paindlikkus äh, on oluline võimalus, kui me võtame arvesse ka uusi seadusandlikke ettepanekuid, mis äh, justiits- ja siseküsimuste asutuste tööd otseselt mõjutavad. ning lõpuks partnerlus. me soovime suurendada koordineerimist ühistegevuse osas ja vältida kattuvusi oma tegevuses, aga samas me soovime äh, mitmepoolselt tugevdada ametite töö tõhusust ja äh, seadusandjatele ja kodanikele pakkuda tõhusaid tulemusi. meil on kolm, meil on mitmed valdkonnad, äh, temaatilised valdkonnad töös, esiteks tugevdada tehnilist ja operatiivset koostööd teabevahetusvallas, teiseks äh, la-, tuleb käsitleda interneti üha suuremat mõju ja uute tehnoloogiate mõju ning samas on ka horisontaalsed valdkonnad, mis on sidususe osas olulised ja olulised ka, kui me peame silmas ametite töö tõhusust. esiteks, sünergiad, eriti just koolitus, IKT ja küberturvalisus ning andmevahetus ja teadmiste vahendite vahetus, sellele me pühendume samuti. teiseks äh,, novembris Viinis toimunud koosolekul rõhutati seda punkti juba nimelt, meil on vaja paremat ja tugevamat koostööd ja koordineerimist ka välismõõtme ülesannetega tegemisel, eriti mis puudutab just koostööd kolmandate riikidega ning kolmandaks me peame keskenduma edasi sellele, et põhiõigus, põhiõigusi on vaja tugevdada ja edendada eh, seoses teiste Euroopa Liidu poliitikatega mis on nüüd põhielemendid kahe tuhande seitsmendaks aastaks. esiteks me korraldame temaatilise koosoleku, käsitleme interneti ja küberkuritegevust. tean, et tegemist on olulise teemaga ja teie komisjonis tuntakse samuti selle vastu palju huvi. oleme saanud juba palju äh, taotlusi ja ettepanekuid selle komisjoni liikmetelt, seega on mul rõõm teile teatada, et me pühendame äh, eritehnilise komisjoni kohtumise sellele teemale. me soovime hinnata seda, kuidas küberruum on kasutatud kuri, kurjategijate poolt, kuidas sellele ohule reageerida ja kuidas varasemaid kogemusi ära kasutada ametitevahelises koostöös, selleks, et pakkuda paremat teenust ja omalt poolt anda panus Euroopa vabaduse ja turvalisuse alale kolm regulaarset kohtumist on alates tänasest, arvestame seda. justiits- ja siseküsimuste ametite juhtide kohtumine toimub üheksandal ja kümnendal novembril Lissabonis. ka minu kolleegile Põhiõiguste Ametist on üllatuseks ilmselt, et uus algatus meie osalusel äh, Malta eesistuja korraldas kohtumise järgmis-, eelmisel nädalal, tegin ettepaneku oma kolleegidele justiits- ja siseküsimuste asutustes, aga ka teistes asutustes nimelt ühine algatus, et me ühendaksime jõud põhiõiguste edendamisel, aga ka tervishoiuküsimuste edendamisel, väga konkreetsed küsimused on siin, mida tuleb silmas pidada, näiteks juurdepääs ravile, HIV ja muude nakkushaiguste ennetus, see on osa teisest Euroopa Liidu poliitika vahenditest ja puudutab otseselt ka meie ametite tööd, seega teeme ettepaneku ühisalgatuse elluviimiseks, selle kallal tänavu nagu töötame ja näitame ka, et lisandväärtus tuleneb äh, pigem just täiendatu-, täiendatavusest ja koostööst erinevate ametite vahel. siis on meil kolm erikoosolekut, üks käsitleb IKT küsimusi, teine äh, rahvusvahelist ja tehnilist koostööd ning kolman-, alaliselt teeme koostööd äh, ja tugevdame koordineerimist ka koolitustegevuses. ning lõpetuseks äh, tegevusaruanne esitatakse KOS-ile nõukogus ja siin komisjonis samuti aasta lõpus, suur tänu! suur tänu, härra Kuustel, meil on kaks kolleegi, kes sõna soovivad, härra Pooni, palun! Uh, thank you very much for suur tänu mõlema esitluse eest. muidugi soovin ma tänada härra O'Flahertit uh, eesistumise uh, aja eest justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustikus aastas, aastal kaks tuhat kuusteist. tegemist oli väga viljaka koostööga, mida me mullu nägime. ja härra Koostel, teile muidugi palju õnne ja palju edu tänavuseks eesistumiseks leian, et see küsimus on väga oluline, sest me peame täpselt aru saama, milline on äh, sellise võrgustiku lisandväärtus. esiteks tugevam koostöö ja parem koostöö kõikide ametite vahel, see on kõige olulisem küsimus, kuna mitmes valdkonnas me näeme, et äh, vajaka jääb just koostööst, teabevahetusest, andmevahetusest ja andmeanalüüsist seega ühised lähtekohad, koostöö, ühised seisukohad, ühine strateegia ja see käsi-, puudutab just ka inimeste ja ametnike koolitust, kõik, kes kõikides nendes ametites töötavad, see on väga oluline väljakutse ja suur tänu teile selle, selle eest, aga seda küsimust tuleb edasi arendada. minu teine küsimus, see puudutab äh, seda ülevaadet, Äh, tegevustest ja prioriteetidest. ühest küljest on mitmeid küsimusi, mis on seotud rändega, pagulastega, lahenduste leidmisega ja me saame täiesti aru, et tule, seda tehes tuleb austada ka põhiõigusi, aga ma leian, et me peame keskenduma just keelelisele radikaliseerim-, radikaliseerumisele ja Euroopa ühiskonna suhtumise radikaliseerumisel, me näeme seda ka internetis ja oma kõnes te ka mainisite seda, äh, käitumiskoodeks, tegevusjuhised, mida komisjon ette valmistab kõiki sidusrühmade jaoks, on samuti väga oluline element ja selles tuleb samuti koostööd teha ka kodanikuühiskonnaga. kuna just kodanikuühiskond saab selles töös institutsioone toetada ja aita neid äh, eeskirju rakendada tegevusjuhisest lähtudes kodanikuühiskond on ju esimene, mis märkab seda, kuidas vihakõne areneb. aga teisest küljest me peame analüüsima seda, kuidas mitmetes liikmesriikides tegeletakse julgeoleku tun-, tunde suurendamisega, mõnes liikmesriigis liigub see õiges suunas, mõnes mitte nii õiges suunas. mina olen Poolast ja tahaksin öelda, et minu riigis äh, peetakse arut-, arutelu seoses valitsuse ettepanekuga luua keskne riigi andmebaas, kuhu on koondatud teave kõigi kodanike kohta ja sinna on kaasatud ka informatsioon minu, näiteks minu isiklik mobiilitelefon, nii number ja teave selle kohta, kes minu korteris lisaks minule veel elavad minu vaatepunktist, see on, seda on liiga palju, selle, minnakse liiga kaugele ja meil on vaja selles küsimuses ka Euroopa seisukohta ja äh, ametite seisukohta, nende reaktsiooni, me peame toetama kodanikuühiskonda selles võitluses ja leidma lahendusi, sest see ei ole ju kuidagi seotud julgeolekuga tegelikult. see konkreetne ettepanek siis muidugi tahan ma öelda ka seda ja see on väga oluline, et te ka mainisite seda, oluline on mõista seda ulatust, mis puudutab äh, küberkuritegevust ja neid äh, sellest tulenevaid ohte. selle tööga, saan aru, alustati juba mullu või juba tegelikult varem, aga seda äh, seirekeskuse juhtimise all võrgustikus arendatakse edasi, me peame saama parema ülevaate sellest, mis rolli mängib siin internet. see on väga oluline. olen kuulnud ka äh, niinimetatud äh, gamekeeperitest, äh, juhtidest, kes jälgivad äh, Darknetti. olen seda, sellest kuulnud, te olete seda intervjuudest maininud. kas te saaksite sellest rääkida pikemalt, selles, sellepärast et me peame saama ka parema ülevaate ka Darknetist ja sellest oleks vaja rohkem teada. see puudutab nüüd teie ametitööd äh,, seoses uimastikaubanduse tuvastamisega, uute psühhoaktiivsete ainete kaubanduse tuvastamise ja takistamisega. nagu te teate, peame äh, kolmepoolseid kõnelusi uue seirekeskuse määruse raames, et pakkuda teile paremaid ja tõhusamaid vahendeid, tööriistu varase hoiatuses, et te saaksite analüüsida neid riske seoses uute uimastitega ja uute psühhoaktiivsete ainetega kui need alles Euroopasse tulevad. samuti mõned küsimused eh, internetile keskendumisega ja muidugi olen ka mina valmis selles töös osalema, nendele küsimustele vastuste leidmisel ning lõpetuseks see puudutab eh, väga nähtavat lisandväärtust seoses selle võrgustikuga, palun arendage seda võrgustikku edasi. suur tänu, härra Boni. palun suur tänu. esmalt äh, soovin äh, teid õnnitleda, teid mõlemat äh, seoses heakskiidu andmisega Euroopa täitmisele, mis siin täna hääletusel saavutati loodan, et ka kultuurikomisjonis äh, see õnnestub, mina olen seal variraportööriks ja loodetavasti õnnestub teil seal ka meie küsimustele vastata. härra Flaherty rääkis juba, et on mitmeid inimesi, kes töötavad äh, justiits- ja siseküsimuste ametite võrgustikus äh, kui mind kutsutakse selles töös osalema ja selles võrdus, võrgustikus olen selleks alati valmis meie jaoks on väga oluline aru saada, kuidas äh, need ametid ja asutused toimivad. viimastel aastatel olen ma rääkinud, et põhiküsimus on selles, et ametid ei suuda end positiivselt tutvustada küla-, külastasin mitmeid ameteid äh, sel aastal ja mandaadiperioodi lõpuks olen mina vist ainus parlamendisaadik, kes on kõiki justiits- ja siseküsimuste asutusi külastanud. enamik asutusi teevad väga head tööd, aga probleem on selles, et mitte keegi ei tea sellest. tundub, et kommunikatsioon, äh, see osakond on nendes ametites nõrk, nad ei räägi oma saavutustest ning teiseks, kui kõik ametid asuvad sa-, erinevates linnades, siis kuidas nad saavad koostööd teha, näiteks Budapestis asub CEPOL ja in-, räägitakse, et nad peaksid Euroopa Liiga liituma, aga kui äh, me neid külastame, neid ameteid, siis me näeme, et see mõte on hullumeelne, nende fookus on hoopis teistsugune võrreldes Europoliga, seega on võimatu neid äh, asutusi ühendada. aga samas näiteks äh, võiksime rääkida koostööst Euroopa Innovatsiooniametiga, kuidas näit-, näiteks äh, töötajate värbamisel saaksid koostööd teha ja nii edasi Nende küsimustega tegeleme me kindlasti ka ter-, tuleval aastal, käesoleval aastal ja meil on mitmeid suuri väljakutseid, me peame komisjoni tähelepanu juhtima ka sellele, et äh, üha rohkem kuritegevust on liikunud internetti. MCDDA direktoriga olen ma samuti mitmel korral vestelnud sellest, et uimastiteid, uimasteid levitatakse üha rohkem interneti kaudu, nende eest tasutakse Bitcoinides ja me peame leidma lahenduse ka sellele probleemile tegemist on sellise probleemiga, mis äh, hävitab paljude Euroopa noorte elusid ja me peame sellest rääkima. me peame seda küsimust äh, uuesti ja uuesti tõstatama ja selle lahendusi leidma, me ei taha tsenseerida internetti, aga me peame politseile andma tõhusad tööriistad selleks, et selle äh, vägagi organiseeritud kuritegevuse liigiga võidelda. me oleme sellest ka varem rääkinud aga mis puudutab nüüd Põhiõiguste Ameti eesistumise aega võrgustikus, siis mulle avaldas mulje, et see, kui hästi võrgustiku töö oli äh, korraldatud, ehk äh, tasuks teid äh, kutsuda rohkem Euroopa Parlamenti ja fraktsioonide ette selgitama, mis tööd te teete, millised on teie menetlused, sest muidugi on igasugust tööd väga lihtne kritiseerida siis, kui äh, ei tea, kui keeruline see töö võib olla või, või millega üldiselt vastav amet tegeleb. seda ma tahtsin ka öelda ja loodetavasti saate mõlemad mulle ka vastata. suur tänu, härra Kiang-, proua Kianga, palun Devo eh, ringraziare anch'io e complimentarmi con eh, le due relazioni che ci sono state. suur tänu. Äh, tahtsin teid õnnitleda äh, teie mõlema kõnede puhul, need olid mõlemad väga huvitavad kõned. kõik, mida te ütlesite, kajastas seda tööd väga positiivselt, see, et erinevad ametid teevad koostööd, on ju väga hea aga samas ma leian, et oluline on luua ka platvormid andme- ja teabevahetuse jaoks ametite vahel, seega tuleb lahendada selle, selle tegemiseks mitmeid erinevaid probleeme ja väga oluline on ju meie töös see, et me teeksime koostööd ja vahetaksime teavet, mis puudutab saatjate alaealiste küsimust siis see arutelu, mis seda teemat äh, ümbritseb, see on väga keeruline, valdkond on väga keeruline ja väga üksikasjalik, me ei räägi ainult sellest, kuidas nad siia saabuvad ja Euroopas pinnale astuvad, sest kui nad seda teinud on, siis äh, me peame silmas pidama kahte etappi, esiteks neil peab olema keegi, kes neid saadab, mingisugune hooldaja või eestkostja, kes nende eest hoolitseb ning teiseks juriidilisest aspektist, kui nad Euroopasse saabuvad, saatjad alaealised, siis on oluline, et nad ei läheks lihtsalt kaotsi, kui nad kaotsi lähevad, siis võib neid ohustada kas prostitutsioon või uimastikaubandus, inimorganite kaubandus seega on ülioluline see, et kui saatjata alaealised jõuavad Euroopasse, siis eh, me ka kaitseksime neid ja suurendaksime pingutusi selleks ja samuti peame me võitlema uimastikaubanduse vastu ja inimorganite kaubanduse vastu. statistika ei kajasta paljutki, terrorism, meil on siin põhiinstrument, Äh, millega me töötame ja me peame tagama, et äh, et, et selle probleemiga tegeletakse, näiteks kui me räägime värbamisest, siis toimub enamus sellest üle interneti, värvatakse haavatavaid noori, aga ka teisi inimesi ja teisi noori, seega me peame andma endast parima ka selles aspektis, et terrorismiga võidelda, näiteks me peame tagama, et piisav rahastus oleks olemas ja oleks tagatud ka andmevahetus. ning lisaks sooviksin lisada veel ühe punkti üks uus element. tegemist on väga olulise elemendiga. nimelt meil on vaja mingisugust õiguslikku lähenemist, aga sellest ei piisa, jah, meil on tegevusjuhised, käitumiskoodeks komisjonilt, aga meil on ka vaja õigusraamistikku, mida toetaks haridus- ja koolitusprogrammid, kuna koolitus on selles sektoris äh, oluline, me ju näeme, et pannakse toime palju vihakuritegusid ja Euroopas me oleme näinud, kuidas need muutused ellu viiakse, kuidas äh, inimesed äh, liikmesriikides muutuvad, me näeme, et liikuvus liikmesriikide vahel on suurem. ning lõpetuseks viimane küsimus, see puudutab rändajate õigusi ja ka see peaks olema üks meie prioriteetidest, kui me räägime nüüd nendest vastuvõtukeskuste tingimustest, vastuvõtutingimustest, me peame liikuma selle poole, et äh, vastuvõtukeskuste võrgustik oleks võimalikult lai ja et oleks tagatud, et need inimesed, kes siia saabuvad, kes Euroopasse saabuvad, et nende eest hoolitsetaks äh, väärikalt ja korralikult ja me peame vaatama muidugi ka, mis põhjusel nad sinna saabuvad ning muidugi ebaseaduslik ränne, ka sellega tuleb tegeleda ja vahel äh, aetakse see ka äh, ebahariliku rändega silm, äh, segamini, sest ebaharilik ränne ei ole ebaseaduslik ränne ja seda tuleb ka seadusandlikust aspektist silmas pidada, kui me neid valdkondi reguleerime me oleme tegelenud ebaseadusliku rändega, aga me peame käsitlema ka majandusrännet. jah, esmalt vastab härra O'Flaherty, palun. suur aitäh. suur tänu austatud parlamendiliikmetele küsimuste eest. härra Vooni tegi mitu märkust, ta rääkis vajadusest tuua esile meie võrgustiku lisaväärtust, nii nagu paljud teavad. ma olen Euroopa Liidus äh, ja Euroopa Liidu ametis üsna uus inimene ja ma olin isegi üllatunud, mil määral ametid koostööd teevad ja tõesti läbi selle koostöö tekibki lisaväärtust. arvan, et sünergia on tõesti muljetavaldav. tahan teile ühe näite tuua. see, kuidas minu amet EASO ja Frontexiga koostööd teeb esmaste vastuvõtukeskustes näiteks Kreekas ja, ja Itaalias näitab, et kõik kolm ametit järgivad põhiõigusi, koostöö toimib, töötame oma mandaadi piires, aga teeme koostööd ka koolituses ja aitame liikmesriike Kreekat ja Itaaliat. muidugi, alati võib enamat teha aga see on näide võrgustikust ja koostööst, mis on päris muljetavaldav. veel äh, härra Voonile prioriteetidest. täiesti õigesti meenutati, et äh, migratsioon ei tohiks meid pimestada, nii et me unustame teised kriitilised valdkonnad ära äh, ja lõpuks me, on meie põhiprioriteet ikkagi võrgustikus julgeolek ja kõikide ametite töös ka ja selles julgeoleku küsimuses tuleb radikaliseerumisega tegele, tegeleda ja, ja deradikaliseerumisega, mis on samuti meie tähelepanu all ning novembri kohtumise üks sõnumeid, kus oli ka volinik King, oli see, et jõulised julgeolek arengumeetmed peavad vastama põhiõigustele ja võin kinnitada härra Voonile, et just see ongi meie tegevuses kesksel kohal. edasi, härra Žadovski, suur tänu äh, väga lahkete sõnade eest meie agentuuride suunal ja äh, ja Põhiõiguste Ameti direktori suunal ka. Äh, härra Žadovskil on õigus, Äh, me ei ole veel piisavalt teinud selleks, et tutvustada oma tööd, äh, häid edulugusid tutvustada äh, ja sellest, mida me oleme teinud liikmesriikides, institutsioonides, ma pean, pean tõesti tutvustama oma agentuuri tööd ja ja võrgustikutööd, me peame palju paremini tööd tegema selleks, et meie maksumaksjad, teised ka, kes meie eksistentsi võimalikuks teevad, mõistaksid, mida me oleme saavutanud. kaks tuhat seitseteist võib-olla härra Koostal räägib sellest, kuidas rahvusvaheline koostöö edeneb ja lõpuks proua Kianglale tahaksin öelda, et ähm, teie kommentaarid olid tõesti olulised, ma saan täna oma agentuuri prioriteetidest ka rääkida ja tulen selle küsimuse juurde veel tagasi, aga lühidalt võin öelda, et saatjata alaealiste küsimuses peame me kõik paremini tööd tegema. me peame registreerima neid paremini äh,, hooldusküsimused äh,, perekonnad, kes nad vastu võtavad, kõigi, kõige sellega tuleb tegeleda palju paremini kogu Euroopa Liidus. nüüd äh, samuti tuleb koolitada selleks, et astuda vastu vihakõnele, vihakuritegudele, see on põhimõttelise tähtsusega küsimus, see on oluline kõigile ja jällegi tulen selle juurde veel tagasi. edasi. kuigi jah ähm,, proua Kiang rääkis, siis äh, tõi ta esile ähm, just tegelemise illegaalsete immigrantidega. kui ma tohiksin oma agentuuri nimel sõna, sõna võtta, siis ütleksin, et eh, vahe ei ole selles, kes on illegaalne, kes ei ole, tuleb vahet teha sellel, eh, kes väärib rahvusvahelist kaitset ja kes ei vääri seda. see on põhiküsimus. nüüd härra Aufe, suur tänu teile, härra Auflaherti ja nüüd härra Kuustajal suur aitäh kõigile austatud parlamendiliikmetele positiivse suhtumise eest meie töösse. ja mina saan ka oma agentuurist veel rääkida, kui ma tutvustan uut strateegiat ja MCDDA äh, tegevuskava. aga juba võin äh, vastata nii, nagu härra Flahertigi rääkis siin näiteks härra Bonnile Darkneti küsimus äh, härra Štehovskile, meeldib see teema väga, ma tean seda, äh, aga kõigepealt tahaksin öelda seda, et koos Europoliga oleme me juba algust teinud sellega, et äh, Darknet ka hõlmata äh, Euroopa narkoturu raportis kajastati seda esimest korda eelmisel aastal ja esimest korda avaldati ka interneti narkoturu raport eelmisel aastal. see metoodika, mida me oleme kasutanud interneti lähenemisel, on ka innovatiivne selles mõttes, et me, me oleme oleme kutsunud erikohtumisele Lissaboni spetsialiste, kes siis meile annaksid ülevaate, millised on trendid, et me saaksime arutada, kuidas selle vastu võrreld-, võidelda ja veel kui te ise Darkneti ei oska kasutada, siis te ei tea ka, kuidas see toimib. nüanss on nüüd selles, et et jaanuaris tuli välja üks ajakirjaniku raport ja see oli ka väga hea ja tegelikult see oli üks kõige paremaid äh, töid üldse, mis hõlmab äh, kogu fenomeni dünaamika, aga äh, on väga hea, et meie veebilehel täpsustusi tehti, aitäh nende täpsustuste eest, meie tegelikult ei, ei palka häkkereid, võib-olla võiks seda tulevikus ka teha, aga ikkagi saate aru, äh, ma see, seletan teile, austatud parlamendiliikmed, et meie keskuse äh, keskuse mandaat äh, võib-olla äh, vajab kunagi parandamist, aga praegu meil ei ole seda kavatsust aga täiesti õige, me peame ikkagi äh, kutsuma kaastööle neid inimesi, kes teavad, äh, mis Darknetis toimub ja kes oskavad sellega tegeleda. ainult need inimesed oskavad selle kohta raporti kirjutada ja veel me praegu äh, koostame Europoliga koos uut raportit ja see peaks selle aasta keskel välja tulema. edasi, tahaksin esile tuua ka selle, et küsimus ei ole ainult agentuurides, kes nimetatud valdkonnaga tegelevad, ka Euroopa Komisjon on nüüd õla alla pannud, korraldas komis-, konverentsi eelmisel aastal, kutsus sinna ka ühe kuulsaima Hollandi eksperdi kohale ja sel aastal toimub tehniline koosolek interneti ja küberkuritegevuse kohta. meie kavatseme kokkuvõtted, soovitused ja järeldused esitada selle teie komisjoni liikmetele ka. ja nüüd härra Štehovski kommentaarid, ma tahaksin siin veel täienduseks öelda, et eh, loomulikult meie ja võrgustiku jaoks on väga tähtis eh, koostöö ja te tõstatasite ka küsimuse sellest, kuidas sama regiooni või isegi sama linna agentuurid koostööd teevad ma võin regiooni koostööst rääkida küll, äh, nimelt EMCDDA äh, ja EMSA Vigo agentuur töötavad väga tihedasti koos äh, käsikäes ja me oleme omavahel ka nagu äh, omavahelise koostööga isegi näiteks teatud valdkondades eeskujuks teistele, kuidas korraldada ühishankeid ja nii edasi. see võimaldab äh, vahendeid ja ressursse kõige tõhusamal võimalikul moel ära kasutada ja mm, küsimus ei ole mitte sellepärast, et me teeme koostööd, kuna me oleme e, samas regioonis, meid siiski päris üheks ei saa nimetada, e, personalieeskirjad on meil e, samad, aga miks meie agentuur on olemas mm, ja, ja, ja ka teine agentuur on olemas, et meie mandaatid on hoopis erinevad. nüüd äh, tahaksin ka härra Voonile veel äh, lisada, et äh, volinik Avramopoulos on väga motiveeritud olnud selleks, et internetiteenuste pakkujatega, suurte ettevõtetega koostööd teha. üks asi on veebilehed, kus midagi tuleb ette võtta identifitseeritakse, aga kuidas äh, mingit internetitegevust peatada, see on oluline küsimus, siin tuleb Euroopa Komisjoni ja rahvusvaheliste tegijatega nõu pidada. ja nüüd äh, tähtis on ka see, et äh, üks või teine küsimus jääb ikkagi kindlalt minu või, või mõne teise agentuuri pädevusse, näiteks äh, saatjata alaealised, aga Viinis räägiti eelmisel aastal konkreetselt ühest neile ette nähtud programmist ja siin peab küll äh, koostööd tegema ja, ja kõik meie agentuurid on nõus sellega, et tuleb midagi enamat teha. meie ees seisavad meie arvates kaks suurt väljakutset. esiteks, agentuurid üksi ei saa enamus küsimustest üksi lahendada, arvestades meie mandaati, pädevust, aga me saame julgustada liikmesriike, saame suuniseid anda, saame saata personali esmaste vastuvõtukeskustesse, aga ikkagi peame piirduma oma mandaadiga. teiseks, mina olen kolleegidele teie käes antest äh, ja äh, Märguseire Ametile ka teinud ettepaneku, et ja justiits- ja siseküsimuste kolleegidel teinud ettepaneku, et et, et kui meil on äh, mitme akuutse küsimusega tegemist, siis ühest küljest tõesti meil on saatjata äh, lapsed, aga teisest küljest äh, on teada ka, et meil on prostituut emad, emasid, kes peavad lihtsalt ellujäämiseks niimoodi elatist tegelema. me oleme Lissabonis seda arutanud, see ei ole mingi EMCDDA või FRA ameti äh, pädevuse küsimus, ei. me peame ühendama jõud äh, ja, äh, ja nüansseeritumalt lähenema, andma konkreetsemaid suuniseid neile, kes koha peal tegelevad selliste küsimustega. ja lõpuks mingit otsest äh, põhjuse tagajärje seost võib-olla ei ole, aga Malta eelmise nädala äh, kokkusaamine näitas, et äh, et sisserändajatega on seotud ka terviseprobleemid, hepatiit, AIDS, HIV, muud terviseküsimused, paljud sisserändajad on just sisserändamise käigus või peale seda nakatunud ja me ei saa lihtsalt rääkida ainult probleemi ühest etapist või osast ja ära unustada selle probleemi ulatuse avalikus ruumis üldisemalt ja veel ma ütleksin, et äh, meil on olemas ka operatiivtegevusega seotud ametid, mitte narkoseireamet, ei saa siin kõike ära teha, aga andmekait-, andmebaasi, baase tuleb muidugi äh, anda meie käsutusse, aga rangelt andmekaitsereeglitele vastavalt ja EMCDDA on vahetevahel isegi väga äh, julge olnud äh, ja, ja asunud julgelt koordineerima vastavat Äh, tööd, sest me oleme täiesti kindlad, et koostöö selles valdkonnas annab paremaid tulemusi. suur tänu teile! ja nüüd äh, annan teile jälle sõna, nii et äh, kõigepealt Aleksis Koostel saaks narkomaania nagu narkootikumide seireameti strateegiat tutvustada, palun! aitäh! proua esimees, ma äh, luban, et äh, sellest saab olema minu viimane sõnavõtt täna hommikul, välja arvatud muidugi see, et ma vastan veel ka teie küsimustele. austatud äh, parlamendiliikmed, mul on väga hea meel teile tutvustada uut pikaaegset seirekeskuse strateegiat, sellepärast et mis puudutab kaks tuhat viisteist seirekeskuse eelarve muudatusi ja ka seoses erinevate äh, kontaktidega teiega ja ka kahepoolselt olete te alati rõhutanud, kui oluline on see pikaaegsem visioon meie tegevuse osas ja, ja milline on meie ähm, ameti töö lisandväärtus. ja mul on väga äh, hea meel, et kui ma äh, peale valimist kuulamisel tutvustasin meie äh, ametit, siis me oleme teinud äh, väga palju äh, tööd pikaaegse strateegia osas ja, ja ja siis haldusnõukogu eelmisel aastal võttis selle ka vastu. ja me soovime panustada tervemasse, turvalisemasse Euroopasse oma tegevuste kaudu me peame ka vaatama, millised on meie ühised väärtused, kes teevad, kes töötavad seirekeskuses ja teevad meiega koostööd, see puudutab siis tippteaduspõhiseid teadmisi. ja me peame pürgima selle poole, et me säilitaksime just oma tippteaduse äh, kvaliteedi oma andmetes ja analüüsis. nüüd eh, järgmine punkt on veelgi olulisem, nimelt eh, me peame just eh, oma terviklikkusele ja erapooletusele keskenduma ja säilitama oma staatust, sellepärast et me ei ole mingi lobirühm ühelegi poliitilisele jõule seoses ähm, uimastipoliitikaga, ei, meie ikkagi esitame tõendeid ähm, otsuse langetajatele, kui nad oma otsuseid kujundavad edasine ähm, lisandväärtuste seirekeskus on kliendile suunatud ja teenusepõhine ja samuti meie jaoks on oluline meie ameti tõhusus ja ka jätkusuutlikkus ja mis puudutab jätkusuutlikkuse poolt, siis siinkohal ma sooviksin tänada teie komisjoni, teie püsiva jätkuva toetuse abi eest selleks, et me saaksime ka vahendeid tagamaks oma töö jätkusuutlikkust. ja me oleme keskendunud kolmele mm, sidusrühmadele, meie klientidele, siis nii-öelda need on siis Euroopa Liidu institutsioonid, samuti siseriiklikud äh, poliitikakujundajad ja ka äh, erinevate kutsealade esindajad, kes selles, selle valdkonnaga tegelevad. ning äh, teie komisjon on kõiki, kõikidele asutustele alati öelnud, et me peame prioriteedid välja töötama, nii et kui me saame ka teistele sihtrühmadele äh, Äh, sidusrühmadele äh, abi anda, siis me seda ka teeme, aga samas me keskendume eelkõige just nendele sidusrühmadele, kelle puhul lisandväärtus on kõige suurem ja need on siis ka meie äh, esmatähtsusega kliendid. nüüd milliseid teenuseid me pakume ametina oma klientidele? kõigepealt siis tugi poliitikale tänu oma analüüsidele, uuringutele Eh, mida me oleme eh, strateegia väljakujundamise raames teinud ja siin te eh, näete, millised meie teenused on, siis on poliitika kujundamise algatused, samuti me panustame Euroopa Liidu ja siseriikliku seadusandluse väljatöötamisse ja me oleme ka komisjonile tuge osutanud seadusandluse väljatöötamisel ja samuti ka mm, poliitikate rakendamine ja hindamine, siin ma tooksin ühe väga konkreetse eh, näite, et kõik meie eh, kogutavad andmed ja eh, kõik andmed, mida kogutakse siseriiklikes kontaktpunktides, ongi põhiosa nendest andmetest, mille alusel me välja töötame Euroopa Liidu strateegiat uimastite osas. ja Ehm, samasuguseid äh, teenuseid me pakume ka siseriiklikele otsustajatele. ja mis puudutab erinevaid äh, praktikaid, siis äh, siin on kolm teenuserühma selle kutseala esindajatele. kõigepealt tugi sekkumise kaudu, see puudutab siis parimate tavade portaali, aga me soovime saavutada ka paremaid tulemusi tänu sellele, et me mitte ainult ei tea, millised on kriteeriumid parimate tavade puhul, vaid me soovime edendada ka nende rakendamist edasi, seire, seire edendamine. ja see on loomulikult seotud ka meie ameti põhitegevusega ja ka tugi uuringutele, teadus-arendustegevusele. ja eelmisel aastal ma juba tutvustasin teile ka esialgseid tulemusi meie strateegia väljatöötamisel, me peame täpsemalt vaatama, milline on meie tegevuse äh, lisandväärtus ja kuidas seirekeskus panustab turvalisemasse ja tervemasse äh, Euroopasse. meil on siin äh, mitu eesmärki ja me oleme siis iga eesmärgi jaoks ka strateegilised eesmärgid tuvastanud ja me oleme siis neli strateegilist eesmärki ka turvalisuse valdkonnas välja töötanud, see tähendab, et et äh, nende valdkondade puhul äh, on meil nüüd olemas ka selge visioon, mida me viim-, kümne aasta jooksul soovime saavutada, ka-, kaasa arvatud kaks tuhat kuusteist. ja ma räägiksin paari sõnaga ka äh, strateegilise hindamise tulemustest sest see on väga oluline äh, ülesanne olnud, sellepärast et ähm, millised on meie tegevusalused, ähm, äh, siis see on, see on oluline ka meie tulemuste jaoks me peame kiiresti saama vastuse erinevatele institutsioonilistele arengutele see tähendab, et ähm, kui Euroopa Liidu mõni institutsioon vastavalt oma mandaadile otsustab ähm, läbi vaadata ähm, ähm mõne teema, siis äh, ka siis me omalt poolt äh, anname omapoolset ekspertteavet ja mis puudutab äh, meie teadussuutlikkust, siis me peame oma võimekust suurendama ja iga aastaga muutub see aina keerulisemaks, sellepärast et äh, arvestades meie äh, eelarve sama äh, tasemega ja tegelikult see eelarve on isegi vähenenud, siis selle saab ühe, üheks, see saab selleks kõige suuremaks väljakutseks meie asutusele. ja oluline on ka see, et meie organisatoorne struktuur ka toetaks meie tegevusi. niisiis, me oleme kindlaks määranud ja meie nõukogu on ka vastu võtnud teekaardi kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja see toob ka välja kõige olulisemad äh, tulemused, mida me peame saavutama selle esimese perioodi lõpuks ning seejärel toimub ka tulemuste ja saavutuste hindamine ja siis vaadatakse ka, kuidas me oleme panustanud oma strateegiaga tegevusega teistesse eesmärkidesse. nüüd, kuidas see kajastub äh, meie äh, tegevuskavas kaks tuhat seitseteist ja ka meie programmeerimisdokumendis. ma ei hakka siin äh, töökava äh, detailidesse laskuma, te teate, mis on selle dokumendi eksistentsi põhjused ja äh, taust, aga kui me seda dokumenti koostasime, siis siis me saime kahest võtmedokumendist abi kõigepealt ähm, ähm, haldusnõukogu poolt vastu võetud äh, dokument, äh, mis võeti vastu aastal kaks tuhat viisteist ja samuti strateegiadokument, mille ähm, haldusnõukogu pidi ka vastu võtma, mida ta vist ka tegi. ja mis puudutab nüüd kõige olulisemaid punkte äh, meie töökavas, siis oluline on just selge fookus ja kõige olulisemaks äh, prioriteediks on just meie töö tulemuslikkuse suurendamine ja samuti seiretegevuse tõhustamine ning siin osas me ähm, jätkame samuti ka oma tegevuste prioriteerimisega nendel kolmel tasandil, mida ma teile tutvustasin. ning ähm, selle aasta lõpus me tuleme siis välja ka aruannetega, mis puudutab meie tegevusi ja tulemusi. Nendesse üksikasjadesse me praegu ei lasku. ja me jätkame siis ka oma andmete võrreldavuse eh, tegevusega, samuti vaatame, millised on siin uudsed lähenemised ja on ka kaks uut eh, protsessi mida me hakkame juhtima ja millesse me ka omalt poolt väga palju investeerime sel aastal. esimene on siis seitseteist oktoobril sel aastal me esimest korda äh, äh, käivitame äh, uue aruande, mis käsitleb uimasteid ja see on ka uus tööriiste kast, et vaadata, milline on reageerimise võimekus uimastega seotud probleemidele Euroopa Liidus ja see on loomulikult dünaamiline dokument. nii et äh, seda, selle dokumendi edasiarendamisega me jätkame ka hiljem. nüüd, kui MPS-ide osas uus määrus välja tuleb, ähm, siis äh, me tegeleme ka äh, seirevahendite väljaarendamisega uute ähm, puudutab psühho, psühhoaktiivsete ainete osas. ja meil on veel kaks äh, projekti kavas, äh, te teate, et ka välismõõde meie tegevuses on väga oluline ja kõigepealt me alustame äh, koostööd kandidaatriikidega, potentsiaalsete kandidaatriikide ning öö, ähm, ootused on sellised et me jätkame ka naabruspoliitika äh, raames oma koostööga. ja nagu eelmisel aastal juba öeldud, äh, siis me alustame ka prognoosimistööga, äh, nimelt et ähm, milline on uimastega seotud olukord aastal kaks tuhat kolmkümmend, kuidas on ähm, siin kaasatud internet, IT kuidas see mõjutab äh, uimastite olukorda, samuti millist mõju avaldab see sidusrühmadele ja kuidas meie saaksime tegeleda kõikide nende uute arengutega? aitäh! härra Kostel ja proua Metsola on soovinud sõna saada. aitäh, äh, proua esimees, mul oleks üks äh, kiire küsimus, sellepärast mis puudutab teie pikaajalist strateegiat, siis see on minule väga huvipakkuv ja Rahvapartei vägagi toetab seirekeskuse tööd ja ma sooviksin küsida nende legaalsete äh, uimastite kohta, et me teame, et selliste, et kasutamine on äh, suurenenud ja minu koduriigis äh, Maltal ja ka Euroopa Liidus on sarnased trendid arenemas ja äh, kas äh, seirekeskus arvab, et tegu on olu-, suure probleemiga ja mida te teete selleks, et liikmesriikidele abi anda selle probleemiga tegelemisel? aitäh, kolleeg Booni. suur tänu selle ettekande eest, mis puudutab seda pikaajalist strateegiat. ma arvan, et see on väga oluline eh, näha, et eh, need eh, sammud, mida te sel aastal võtate, on seotud ka uue seirekeskuse määrusega, see on väga tervitatav meie jaoks, esimesel märtsil toimub ka uus trialog ja ma loodan, et Malta eesistumise ajal jõuavad need tööd ka lõpuni ja et me jõuame siis ka vastava resolutsioonini, mis on väga oluline ka selle varase hoiatussüsteemi paindlikumaks, tõhusamaks ja ähm, kiiremini reageerivamaks muutmisel. nii et ma loodan, et sellest saab hea instrument tulevikus. Te mainisite ka mõningaid äh, lisaküsimusi, mis on äh, seotud seirekeskuse mm, mandaadiga ehk te saaksite ka infot anda oma vajaduste kohta. nüüd, mis puudutab tulevikku ja pikaajalist strateegiat, siis ka meie jaoks, meie komisjoni jaoks on väga oluline, et me edendaksime ka teadmisi see, nende ohtude kohta, mis on seotud ka nende legaalsete uimastitega, mis on seotud laiemalt narkootikumidega, ka uute psühhoaktiivsete ainetega, nii et see töö on oluline ka liikmesriikides ja seda saaks äh, kaaluda ka järgnevatel kuudel või järgmise aasta alguses, et me ka Euroopa Parlamendis korraldaksime avaliku ürituse, kuhu me kutsuksime siis ka liikmesriikide esindajad ja räägiksime põhjalikumalt sellest strateegiast. ja ma olen äh, nõus, et kui te soovite teadus-arendustegevusega edasi minna, seiret tõhustada ja äh, kui te soovite õigeaegselt äh, sekkuda ähm, oma tegevustega, siis meil on vaja ka vastavaid äh, vahendeid eelarves. ja minu kolleeg ähm, ka üritas teha kõik selleks, et seda eelarvet toetada. härra Kosta. aitäh, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, sooviksin tänada äh, küsimuste esitajat, nüüd äh, proua Metsala, suur tänu, et te tunnustate meie seirekeskuse tööd. mis puudutab nüüd neid legaalseid uimasteid, siis ma arvan, et äh, siin on rõhutada seda, et et sellega tegeldakse juba uute psühhoaktiivsete ainete raames. ja me osutame omapoolset abi ka liikmesriikidele ja juba eelmisel aastal me tegime vägagi suure investeeringu sellesse ja ka Euroopa Komisjon on meid aidanud ja on ka, ka Euroopa Parlament on meie sellist tegevust toetanud, nii et siinkohal ma tõesti sooviksin tänada soojalt kõiki Euroopa Liidu institutsioone, kes lõppude lõpuks mõneks ajaks seirekeskuse eelarvet suurel määral äh, su toetasid, nii et teie komisjon, samuti komisjoni peadirektoraadid äh, toetasid mind. oluline loomulikult ka see, et nõukogus jõuti kokkuleppele meie eelarvuses, nii et see ka volinik Avramopoulos oli selles küsimuses väga, äh, väga olulist tööd teinud. aga see on aga see on ette, see toetus on ette nähtud ainult äh, väga piiratud äh, ajaperioodiks ja üks teenus, mida me pakume liikmesriikidele, on see, et meil on ähm, kakskümmend neli seitse Euroopa äh, andmebaas NPS-ide kohta ja see andmebaas toimib väga hästi ning nüüd me restruktureerime ja töötame edasi mitte ainult andmebaasiga, vaid ka analüütilise tööga, samuti mm, riskianalüüs on see, mida me jagame liikmesriikidega ja riskianalüüsi kontekstis äh, esimees siin mainis, et äh, ametid ei ole äh, ei, ei too alati mitte välja seda, mida, ähm, mida me teeme, milliseid saavut-, tulemusi oleme saavutanud aga ähm, eelmisel aastal me avaldasime ka mõningad trükised oma tegevuse kohta. aga põhimõte Euroopa Liidus on see, et mitte seirekeskus ei pea mingeid ohuteateid äh, edastama kahekümne kaheksale liikmesriigile, vaid vaid paljudes liikmesriikides see aine, millest me räägime, seda kohale veel ei ole veel jõudnud ja seetõttu me ei soovi liikmesriikides ka paanikat tekitada. nii et äh, kui tule, nii et äh, eelmisel aastal näiteks me ähm, avaldasime kolmkümmend sellist äh, ohuteadet ja need läksid siis eelkõige just liikmesriikide tervishoiu tervishoiuministeeriumitele ja nemad siis ise otsustavad, kas nad edastavad ähm, selle ohuteate ka siseriiklikul tasandil, on nende otsustada. ja me pidevalt ähm, seirame rohkemat kui kuutesadat äh, NPS-i. nii et see varajase hoiatuse süsteem ei tähele mitte ainult uute ainete tuvastamisega, vaid ei, me tegelikult seirame ka turuolukorda, vaatame, mis seal toimub ja vaatame ka, kas uued ained äh, kaovad või tulevad tagasi uues vormis, äh, tulevad mingid uued ained, nii et see on väga suur osa meie tööst ja ka meie varase hoiatussüsteemi tööst. nüüd kaks uut valdkonda, kus me oleme alustanud uuringuid. see puudutab siis NPS-e ja äh, legaalseid uimasteid, see on seotud eelkõige just raviga nii et paar-kolm aastat tagasi oma ähm, aruannetes ähm, me käsitlesime ka ähm, ravi põgusalt. sest hinnata, kui paljud inimesed kasutavad NPS-i äärmuslikumalt, seda on väga keeruline hinnata. ja ja mitte alati ka tervishoiuasutused ei, äh, ei teavita meid ja küsi meilt abi, aga igal juhul olukord on muutumas. ja me loodame, et tulevikus vähemalt meil õnnestub äh, kindlaks määrata äh, uued ained tänu liikmesriikide abile, aga nagu oluline on siin ennetustegevus ja see on seotud siis ka legaalsete uimastitega ja NPS-idega. ja nüüd härra Bonile vastuseks, et mõeldes nüüd tulevikule Teie mainisite, mina ka mainisin, et äh, tavaliselt ma ei kaeble eelarve üle ja seekord ma ka oma lähenemist ei muuda, aga selge on see, me kõik teame, et äh, väga keeruline on ette ennustada, mis juhtub peale Brexitit. et äh, Marju Monti tegi väga huvitava aruande, mis detsembrikuus välja tuli ja kõik on sellega kursis, nii et ta nii et kaks tuhat kakskümmend on viimane aasta mitmeaastases ähm, finantsraamistikus ja peale seda tuleb ähm, lünk. nii et äh, ja see ei üllataks mind, kui kõik lünga, seda lünga peavad täitma kõik äh, Euroopa Liidu institutsioonid ja võib-olla siis ka ametid. nii et praegu, kui me jätkame samade ressurssidega siis ähm, mingis faasis me peame tõesti vaatama, kas me üldse suudame oma missiooni täita, kui eelarves mingeid muudatusi ei toimu. ja, aga see puudutab siis järgmist äh, mitmeaastast finantsraamistikku. aga praegu ma sooviksin tänada äh, teid küsimuste eest ja, ja kui küsite, et millised muudatused võiks olla meie mandaadis, siis liikmesriikide arvamused on erinevad ja ka Euroopa Liidu institutsioonide vahel on äh, Ehm, arvamused erinevad selles osas, milliseid uusi valdkondi võiks meie seirekeskuse mandaat lihtsalt, näiteks üldjoontes erinevad sõltuvused, ehm, ma ei hakka sellesse ehm, arutellu praegu laskuma. meil on väga hea meel, kui meiega konsultat-, konsulteeritakse, meil on me hea meelega edastame infot, aga meie jaoks ei ole oluline mitte, milliseid ainet, milliste ainetega me tegeleme või milliste sõltuvustega tegeleme, vaid me peaksime vaatama just sisulist poolt, me peame ka vaatama, milline on teostatavus liikmesriikides, sellepärast et see on oluliseks väljakutseks paljude poliitikate puhul Euroopa Liidus, me peame ka vaatama, millised on need lisavahendid, ähm, mida ähm, seirekeskus äh, saab selleks, et selliseid uusi ülesandeid täita. ja kui meilt äh, soovitak-, soovitakse, et me rohkem tööd teeksime, rohkem ülesandeid täidaksime, aga samas vahendeid äh, meile ei esitata, siis, siis siis äh, sellisel juhul ähm, me peame ka oma seisukoha võtma ja ütlema, et kui meile nõutakse rohkem, aga vahendeid ei anta, siis me ei saa ka neid ülesandeid täita. aitäh! suur tänu, härra Kuustil, äh, selle äh, ülevaate eest ja suur tänu ka koostöö eest ja selle eest, et täna meie ette kõnelema tulite. nüüd annaksin sõna härra Michael O'Flahertile, kes tutvustab meile äh, Põhiõiguste Ameti prioriteete ja töökava aastaks kaks tuhat seitseteist. suur tänu, lugupeetud komisjoni liikmed, teie teate ju väga hästi, kui kummalisel ajal me elame, mis puudutab äh, põhiõigusi ja inimõigusi, äh, need mustrid, mis kujunevad välja õiguste rikkumistes, äh, on kummastavad ja neid tuleb silmas pidada, aga me ei saa rääkida ainult õiguste rikkumisest, õigusi on alati rikutud, aga nüüd üritatakse õõnestada neid süsteeme, mis tagavad neid õigusi. meil on tugev kvalit-, kvantitatiivne tõendusmaterjal olemas, mis näitab, et liikmesriigid on usan-, kaotanud usaldusväärsuse õiguste vastu, ehk siis nad näevad, et õigused kuuluvad pigem kellelegi teisele, mitte kodanikele ja nende pereliikmetele. ja kui me räägime nendest küsimustest ja nendest räägitakse sageli, siis tuleb rõhutada seda, et põhiõiguste amet on teadlik sellest, mis toimub, mis keskkonnas me tegutseme ja kuidas äh, toime tulla selles keskkonnas. selleks, et äh, neid õigusi kaitsta, meil on neli metodoloogilist lähenemist, olen nendest elementidest ka teile varem rääkinud, aga aastal kaks tuhat seitseteist on need endiselt asjakohased, nimelt esiteks asjakohasus. me peame andma teile seda, mida teil vaja on, mitte seda, mida meie arvame, et teil vaja on ja seega peame kuulama hoolikalt institutsioone, liikmesriike, kodanikuühiskonda ja teisi sidusrühmi. teiseks, ajakohasus ei piisa sellest, kui me anname teile seda, mida teil vaja on, me peame selle teile andma ka siis, kui teil seda vaja on. ja taas äh, me peame hoolikalt jälgima, mis toimub selleks, et andmed ja tõendid, analüüsid jõuaksid teiega, teile täpselt siis, kui need pakuvad teile lisandväärtust Äh, poliitikate ja seaduste väljatöötamisel. kolmandaks, aktiivsus. Äh, põhiõiguste amet on alati uhkust tundnud äh, selle üle, et me te-, teeme oma tööd aktiivselt ja siin on vähemalt kaks mõõdet, mida peame arvesse võtma. nimelt, mis puudutab teadusliku töö kvaliteet ja teiseks seadustest, seaduste järgimine me saame rääkida õigustest kinnipidamisest ainult nii palju, kuni me suudame viidata sellele õigusraamistikule ja kokkulepetele, milles on kokku lepitud ning neljandaks, mõju meie metodoloogiast. meist on kasu ainult nii palju, mil määral on meie tööst tegelikult äh, abi reaalsete inimeste jaoks ajakohasus, asjakohasus, aktiivsus ja mõju on siis need neli aspekti, millest me lähtume kõiges oma töös. kui ma räägin nüüd aasta kaks tuhat seitseteist töökavast, siis siin on neli valdkonda, mis on eriliselt kriitilise tähtsusega. esiteks, täna hommikul on sellest juba räägitud, nimelt äh, me peame tegelema ja reageerima rände ja pagulaste küsimustega põhiõiguste amet äh, jälgib hoolikalt aastal kaks tuhat seitseteist arenguid selles valdkonnas jätkame oma tööd esmastes vastuvõtukeskuses, teeme koostööd komisjoni, teiste ametite ja liikmesriikidega selleks, et tuvastada need eh, ohud põhiõigustele, eh, põhiõiguste rikkumisele ja püüame neid ennetada ja vältida, näiteks koolitused, suuniste väljatöötamine, standardite väljatöötamine, tegevusjuhiste väljatöötamine, selles me aitame samuti selle saavutamiseks. teiseks äh, riikideülene analüüs äh, rändajate olukorrast äh, vastavalt olukorra arengule Euroopas, koostame aruandeid igakuiselt, avalikustame need igakuus, kuiselt ja oleme seda teinud aastast kaks tuhat neliteist. nii riigipõhised andmed on aruannetes äh, kaasatud kui ka temaatilised küsimused, näiteks tervishoiu küsimused, mida käsitlesime ka eelmisel aastal ja selle juurde peame naasma nimelt, mis puudutab siis rändajate tervist. kolmas valdkond, kus me toetame rändekriisi lahendamist, nimelt teile pakume me põhjalikke õiguslikke analüüse arvamuste näol. kui teie neid soovite seoses konkreetsete seadusandlike algatustega, seitse arvamust esitasime me teile eelmisel aastal, ja ka tänavu seoses rändekontekstiga, aga ka laiemas äh, kontekstis oleme valmis neid arvamusi koostama. ning mis puudutab veel rännet, siis äh, esmalt räägiksin sellest tööst, mida me teeme suuremate projektidega, nimelt äh, piiril biomeetriliste andmete kogu, kogumine aastal kaks tuhat seitseteist avaldame aruande, kuidas selles valdkonnas tulevad mängu põhiõiguste järgimise aspektid ning lõpetuseks äh, suure aruande raporti järg-, kuu aja pärast märtsis me anname välja, see puudutab integratsiooni ja lõimimist Euroopa Liidu ühiskonnas, eriti just rändajate lõimimist ning teine suur valdkond, millega me tegeleme, nimelt diskrimineerimise vastane võitlus aastal kaks tuhat seitse me näeme loodetavasti suuri tulemusi, nimelt me avaldame pikaajalise uurimuse tulemused, te olete sellega juba väga tuttav, EU-Midase tulemused, EU-Midas kaks ja selle tulemused aastal kaks tuhat seitseteist avaldatakse, see on uurim-, uuring, kus üksikasjalikult näidatakse, milline kogemus on osaks saanud erinevatele vähemusrühmadele Euroopa Liidu ühiskonnas ja on väga oluline, kuna tegemist on teise sellise Äh, tule, tulemuste avaldamisega ja see võimaldab meid, meil võrrelda arengut erinevate vähemuste jaoks esimene osa, mida see kahe äh, tulemusest on juba avaldatud, see puudutab roomade olukorda, esitlust äh, Põhiõiguste Ametilt, te juba kuulsite selles küsimuses ja kuulsite ka, et murettekitav ja on see olukord meie jaoks ja me ei ole selle arenguga rahul. jätkame muidugi ka roomade küsimuse käsitlemist ka edaspidi. EUMIDAS kaks aastal kaks tuhat seitseteist hõlmab ka näiteks äh, suvel seda, et me avalikustame äh, moslemite kogemuse kohta käivad andmed Euroopas, meie uurimus käsitleb just eriti selliseid küsimusi, mis puudutavad just seda kogemust, me läheme kaugemale äh, Äh, esialgsetest äh, arvamustest ja pakume teile tõenditepõhist ülevaadet sellest, mida tähendab äh, olla moslem tänases Euroopas. EUMIDAS kahe tulemused avalikustatakse siin Brüsselis detsembris aastas, aastal kaks tuhat seitseteist. ning viimane punkt, mis puudutab diskrimineerimise vastast võitlust, nimelt alustame tööd uue uuringuga äh, antisemitismi teemal Euroopas, alustame seda kaks tuhat seitseteist ja aastal kaks tuhat kaheksateist tulemused avaldatakse. kui lubate, siis kolmas äh, valdkond neljast, millele soovin tähelepanu juhtida, nimelt julgeolek. olen juba sellest ka kõnelnud, kui me rääkisime, kui ma vastasin härra Booni küsimusele varem soovin öelda, et Põhiõiguste Amet saab olukorra tõsidusest aru, me saame aru, kui oluline on tugev julgeolek. ja selleks on vaja piirata teatavaid põhiõigusi ja inimõigusi, need kaks asja ei ole omavahel vastuolus. meie roll on aidata teid ja ka teisi seadusandjaid selles, et nad saaksid olla kindlad, kindlad, et õigusi piirates lähtuksid nad äh, seaduslikest äh, vajadustest ja proportsionaalsusest. ning just selles vaimus oleme koostanud olulisi projekte, mis äh, jõuavad lõpule sel aastal. esiteks äh, raport, teie tellitud raport, mis käsitleb seda, kuidas järelevalve ja seirerežiime üle Euroopa rakendatakse. osa raportist õigusliku võrdleva analüüsi äh, Äh, liikmesriikide seadustest avald-, avaldasime eelmisel aastal ning teine osa, selle avaldame tänavu ja see käsitleb nende õigusraamistike tegelikku rakendamist seoses selle küsimusega. ning lisaks meie panus julgeolekusse avaldub veel selles, et me osaleme kõrgetasemelises töörühmas, kus tegeletakse suuremahuliste andmesüsteemidega koos talitlusvõimega, see on oluline aspekt põhiõiguste ja inimõigustega tegelemisel ja see äh, mängib olulist rolli ka seal kõrgetasemelises töörühmas. ning äh, lõpetuseks rääkisin sellest küll teises kontekstis ka, aga nimelt meie projekt seoses biomeetriliste andmete kogumisega piiril äh, selliste andmete kogumine on oluline, olulise tähtsusega julgeoleku tagamisel, aga just see, kuidas andmeid kogutakse ja kuidas tagatakse koostalitlusvõime, seda me peame jälgima ning lõpetuseks viimane valdkond, millele meie prioriteedid aastal kaks tuhat seitseteist keskenduvad, on selline valdkond, mis ehk on uuem seoses Põhiõiguste Ameti fookusega, nimelt tugevam ja nähtavam põhiõiguste rõhutamine Euroopas, ehk teisisõnu, me peame tegema selge panuse sellesse, et inimõigusi austataks kogu meie ühiskonnas seda tööd me teeme mitmete nutikate algatuste kaudu, mõned näited äh, üksikasjalikult kahjuks ei saa ajapuudusel rääkida, aga kui küsite selle kohta, siis võin muidugi vastata. esiteks, me muudame oma suhteid kodanikuühiskonnaga, me reformime seda ruumi, kus me peame dialoogi kodanikuühiskonnaga, mitte ainult selleks, et luua parem äh, paremad sidemed äh, andmevoogusid silmas pidades, aga et me suudaksime kaitsta rohkem kodanikuühiskonda, sest kodanikuühiskond tunneb ennast üha ohustatumana. teiseks, sarnaselt eelnevale tugevdame oma suhteid äh, riiklike äh, inimõigusasutustega, ka nemad vajavad abi ja nemad vajavad koostööd, aga sellest koostööst saame kasu ka meie ning kolmandaks äh, pühendame tähelepanu sellele, et edendada äh, põhiõiguste hartaga seotud, äh, viiendaks e, arendame välja projekti Euroopa põhiõiguste infosüsteemist, ma loodan, et et sellest nimest ei ehmata, kahjuks ei saa üksikasjadesse lahkuda ning lõpetuseks, mis on väga oluline, aastal kaks tuhat seitseteist alustame tööd selle nimel, et vaadata, kuidas paremini tutvustada õigusi meie ühiskonnas äh, Äh, võttes arvesse levivat künismi, hea tahte kadumist, millest ma ka alguses juba rääkisin. lugupeetud juhataja ja komisjoni liikmed, lõpetuseks soovin teile meelde tuletada, et äh, kaks tuhat seitseteist on Põhiõiguste Ameti kümnes aastapäev, aga me ei tähista seda, me teadvustame ainult seda, me ei saa tähistada, meil ei ole sellest põhjus, põhjuks, sest et need probleemid on veel liiga suured, õiguste rikkumised on tohutud ja väljakutsed on äh, muljetavaldavalt suured. me, aga samas äh, astume järgmise kümne aasta poole sihikindlalt, me teame, kus suunas me peame oma töös liikuma ja ootame ka koos, edasist koostööd selle komisjoniga siin selleks, et üles ehitada Euroopat ka tulevikus vastavalt meie ühistele põhiõigustele ja väärtustele. Our colleagues to keep kolleegid, palun teil äh, piirduda kaheminutise kõneajaga oma küsimustes, kuna aeg on tõesti napp, härra Post, palun, proua Post, palun. Thank you very much uh.... suur tänu. Good and uh.... ma nõustun, et te olete väga tõsist ja head tööd teinud ja kahetsusväärne on see, et teema on ikka veel üleval uh, aasta on kaks tuhat seitseteist. tahtsin teile küsimuse esitada, sest ähm, roomide kohta äh, koostatud raport äh, näitab meile šokeerivat statistikat, vaatamata liikmesriikide statistikale ja jõupingutustele, on ikkagi üldiselt asjad läinud halvemaks järk-järgult. kuidas te siis nüüd seda komisjonile selgitate ja kuidas te ühendate oma töö mustlaste vastase temaatikaga. minu meelest äh, peaks põhimärksõnaks olema integratsioon ja siis äh, te rääkisite ka antisemitismi vastase võitluse strateegiast, nii palju kui mina aru saan, siis kõigis ühiskon-, kõigil ühiskonna tasanditel on äh, juudid väga hästi integreeritud ühiskonda ja ma ei tea, miks on vaja siis nüüd neid integratsioonistrateegiaid romidele ja miks on vaja rassismi äh, välja juurida selles strateegias. miks selles strateegias on nii palju usalduse saavutamiseks vaja ära teha ja veel FRA mitmeaastane tööraamistik me oleme sellega tegelenud, aga nõukogu ei taha, et politsei äh, koostöö kriminaalküsimustes edasi areneks. rääkige, mis on teie prioriteedid. rääkige palun ka, kas see temaatika on ka teie mandaadis järgnevatel aastatel oluline. suur aitäh, härra Ah, proua Post, härra proua Kinnitši, palun. jälle direktor dell'agentsia. suur aitäh. tahaksin Põhiõiguste Ameti FRA rektorit tänada eh, prioriteetide ja tööprogrammi tutvustamise eest. nii nagu kõik teised kolleegidki, ehm, keskendun ka mina eriti just alaealistele ja ma tean, et FRA on väga aktiivselt tegutsenud selles küsimuses see on teema, mis äh, on jätkuvalt meie meeltel ja jätkuvalt tuleb sellele tähelepanu pöörata. me arvame, et alaealised on raskustes, vaada, vaadelgem kas või seda, milline on meie vaesuse likvideerimise agenda liikmesriigiti. eriti raskes olukorras on saatjate alaealised, sisserändajad, alaealised Äh, sageli neid liigutatakse ühest riigist teise, kas siis perekondlikel põhjustel või mõnel muul põhjusel. esimesest saabumisriigist viiakse nad edasi aga siis tekib küsimus, kes on nende hooldaja, kes vastutab nende eest, see on seotud laiema inimõiguste temaatikaga ja tahaksin küsida teie käest, mida siis äh, tehakse ja kuidas teie, äh, teie amet äh, vastavalt ettenähtud programmidele teiste agentuuriga koostööd teeb? suur aitäh, aitäh teile, härra direktor, teie sõnavõtu eest tahaksin teid tänada teie suure töö eest, teie agentuuri töö eest ja nüüd äh, räägiksin teie agentuuri väga olulisest töölõigust, nimelt äh, sisserändajate kaitse, see on ka jätkuvalt äh, meie tähelepanu all. muidugi tuleb samaaegselt võrrel-, võidelda rassismi ja antisemitismi ja muu sellisega, aga tuleb leida õi-, õige tasakaal turvalisuse äh, ja põhiõiguste vahel. muidugi meie usaldame teie teadmisi selles valdkonnas. edasi, tahaksin siiski rääkida veel ühest teemast, nimelt meediavabandusest. Te olete rõhutanud, et liikmesriigid peavad ajakirjanikke kaitsma eh, ja seetõttu eh, tuleb järjest eh, üle korrata, et ajakirjanike elu on sageli ellu, ohtu sattunud Mar-, Malta valitsus, minister äh, avaldas ühe äh, ajakirjaniku vastu vahistamiskäsu, tema pangaarve äh, külmutati, tegelikult ei ole kohus üldse selle ajakirjaniku töö vastu mingeid otsuseid vastu võtnud, ei äh,, ei mingit otsust ja see tähendab nüüd et äh, Malta valitsus lihtsalt äh, püüab vaigistada oma kritiseerijat. kuidas kavatsete teie vaba ajakirjandust kaitsta ja on ka, kas teil on ka midagi uut selles valdkonnas ette nähtud kaks tuhat, äh, aastal kaks tuhat seitseteist? suur aitäh, Roberta Pragienga! suur tänu! ma tahaksin samuti teid äh, tänada ameti tehtud töö eest ja tahaksin teile toetust avaldada. Äh, me tahaksime teid äh, ikka ja jälle teie töös toetada. nüüd te rääkisite erinevate elanikkonnarühmade olukorrast Euroopa Liidu territooriumil, näiteks rääkisite romidest, moslemite vastasest diskrimineerimisest, antisemitismi vastasest võitlusest ja tahaksin teile esitada küsimuse. mul on üks soov ka. miks te ei räägi afrofoobiast? teate, et Sahara tagusest Aafrikast tuleb väga palju sisserändajaid Euroopasse ja nüüd kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani on kuulutatud Aafrika migratsiooniaastaks selleks, et tähelepanu pöörata Aafrikast pärit elanikele, aga eh, meil valitseb siin afrofoobia ja nüüd palun te räägite, räägiksite, kuidas saate teie nende küsimustega tegeleda oma ametis? ja minu teine küsimus, kinnipidamiskohad. siin räägiti illegaalset kinnipidamisest, aga kes on illegaal? illegaal, eh, kes ei viibi seaduslikult Äh, mingil riigi territooriumil või siis kellel ei ole dokumente tõendamaks, et ta äh, võib olla mingisuguses riigis ja siis ta lihtsalt võetakse kinni, pannakse kinnipidamiskeskusesse ja teda ähvardab väljasaatmine. ei ole mingisugused esmase vastuvõtukeskused, need on kinnipidamiskeskused, väljasaatmiskeskused ja see on muide väga oluline küsimus. see, äh, meil on äh, inimesi, kes elavad sellistes keskustes erinevatel äh, ettekäänetel ja ma tahaksin, et see vääriks teie tähelepanu ja ma olen teiega nõus, muidugi tuleb kontrollida, kellel on õigus, kellel ei ole õigus. see puudutab ka neid esmase vastuvõtukeskusi, hotspot'e. tuleks ette näha ka sõnavabaduse garanteerimise küsimus ka teie agentuuri töös, eriti äh, kui me arvestame praegu internetis levivat libainformatsiooni. tänan. Uh, the... ma arvan, et äh, agentuuri jaoks on väga tähtis mõista, et äh, me elame praegu täiesti uues olukorras, ütleb järgmine küsija. tähtis on kaitsta demokraatia põhiväärtusi, inimõigusi ning vee-, meediavabaduse ja ajakirjanike kaitsmine ning kodanikuühiskonna sõltumatuse tagamine on võtmeküsimuseks. ma mõistan, et niisugustele küsimustele ei ole lihtne vastata, kui need teemad peaksid agentuuri tähelepanu all jääma all jätkuvalt olema. suur aitäh, härra Poni, härra Kosta, palun. Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, praegu rinda pistmas just demograafilise äh, vananemisega, nii et äh, eakaid inimesi on aina rohkem ja rohkem ning ähm, Euroopa Liidus äh, levib ka eakate, eriti kõrgeealiste õiguste rikkumine. et isegi, kui see ei ole praeguses äh, poliitilises olukorras Euroopa Liidus kõige olulisem punkt, siis minu meelest on ikkagi tähelepanu juhtimine sellele väga oluline, sellepärast et äh, eriti, mis puudutab ähm, eriti eakaid inimesi, siis siin on ka väga oluline enda diskrimineerimisega tegeleda. So we are at uh lõpuks me oleme nüüd küsimused kõik läbi võtnud. Raul Flaherty, teil ei ole eriti palju aega, aga palun püüdke siiski vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik. suur aitäh kõigepealt. proua Post ja teised, kes rääkisid siin omide olukorrast, küsisid, millised on meie suhted. komisjoniga muide väga elavad suhted on meil väga tihe koostöö ja me ei ole sugugi häbenenud ka eh, mustlasküsimust tõstatada Euroopas, probleem on täiesti olemas. tähtis on nüüd mingi läbimurre saavutada, et ületada selline eh, vastuvõetamatu olukord eh, ja tahaksime, et romid ise ka võtaksid endale vastutuse, nõuaksid endale õigusi. teine küsimus on see, et kuhu läheb raha. Äh, ma usun, et äh, struktuuri ja investeerimisfondi potentsiaali ei ole veel täielikult selles kontekstis ära kasutatud. antisemitism on samuti üks nuhtlus, mis kuhugile ei kao, see häirib meid muidugi, aga me ei loobu võitlusest. Äh, me tahaksime ikkagi esile tuua parimaid väärtusi meie ühiskonnas, mis siis aitaksid vaigistada neid, neid negatiivsemaid suundumusi hmm? kuidas toimub äh, sisejustiitskoostöö, meie muidugi ei saanud selleks nii palju tuge, kui, kui me lootsime komisjonilt, meie tegelikult saime tuge hoopis nõukogult, jah, me tahaksime äh, palju paremat koostööd ka teiega teha, aga äh, kogu see temaatika ei ole päris meie kontrolli all. jätkuvalt ootame, millised on nõudmised selles valdkonnas, noh, ootame neid ettepanekuid teilt. Äh, veel üks küsimus tuli laste kohta ja võin teile kinnitleda, kinnitada, et lapsed on meie tähelepanu keskmes tõesti äh, suur osa sellest problem-, problemaatikast, mis on seotud sisserändega, puudutab just äh, alaealisi näiteks eh, kuidas vastavad tingimused hotspotis laste vajadustele, kuidas eh, Eurodaki kasutada, kuidas Dublini eh, määrus läbi vaadata, kuidas lastekaitse toimiks, milline on praegu laste vaesuse olukord. sellekohane raport tuleb sügisel välja, see on võrdlev Euroopa Liitide, Liidu riikide ülene raport ja samuti tahaksin tänada proua ähm, Metsolat äh, hea, sellise positiivse suhtumise eest meisse. Äh, tahaksin öelda, et ka meediavabadus on, on adekvaatselt kajastatud meie töökavades, oleme vastava raporti avaldanud siis, kui toimus Äh, mõni kuu tagasi komisjoni kolloquium sel teemal, äh, seal kaardistati ka Euroopa Liidu meediavabadus liikmesriigiti ja see on ka teie jaoks oluline töövahend, ehk äh, kasutan võimalust, et ka teid ette, üles kutsuda, nii nagu ma isegi tegin Poolas mõni nädal tagasi, alati tõstatada meediavabaduse küsimus, kui on vaja. ja nüüd Äh, aafriklaste probleem Euroopas on ka meile muret tekitanud. oluline on see, milline on äh, see dimensioon, äh, selle probleemi dimensioon ja veel kaks tuhat seitseteist tahame välja anda uue etnilise profileerimise käsiraamatu äh, vahendi, mida saaks kasutada politsei, uurijad, kodanikuühiskond, et äh, vältida äh, sellist mitteaktsepteeritavat käitumist selles suhtes. ja nüüd, kui olulised on ähm, rände kontekstis kinnipidamisasutused. kinnipidamine iseenesest on rände puhul, sisserände puhul probleem, problemaatiline, võib-olla ülekasutatud võimalus, ei ole soovitatav inimesi kinni pidada, lihtsalt luku taha panna. me praegu äh, oleme neljateistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis äh, vaaginud äh, nüüd kinnipidamiskohtade olukorda ja kui te vaatate meie veebilehte, siis te näete, milline on selle probleemi ulatus ja, ja millised on konkreetsed aspektid ja nüüd äh, Äh, sõnavabadus, selle tähtsus ja vajadus võidelda libauudiste vastu. see on temaatika, mille tõstatas ka härra Booni, äh, väga tõsine mure meie jaoks, me tahaksime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jooksul erinevad ekspertkohtumised kokku kutsuda, arutada, mis on valesti läinud kommunikatsioonis, mitte ainult inimõigustega seoses, vaid äh, me teame, et et, et ei saa ju nii olla, et on fakt ja siis on veel alternatiivne fakt igal faktil. me oleme tõesti väga mures ja tahaksime nendele küsimustele vastused leida. samuti on meil vajadus tihedat koostööd teha kodanikuühiskonnaga ja lõpuks härra Kosta tõstatas eh, ela-, eakate kodanike küsimuse. esimest korda alustame Äh, eakate kodanike inimõiguste projektiga, see puudutab äh, hooldust ühiskonnas ja seda, kuidas vältida institutsionaliseerimist. Äh, see on seotud meie järgnevate aastate kohustustega, tänan. suur aitäh, härra Uuf-Läheti, suur aitäh, et te väga aktiivselt osalesite meie koosolekul täna, teie ettekande eest, teie vastuste eest küsimustele. kutsume teid kindlasti jälle siia. suur tänu! ja loodame, et meil on siis veel kord võimalus äh, kuulata teie ettekannet. ja nüüd, äh, kolleegid, peame minema kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, sellepärast et me oleme oma ajakavast kümme minutit maha jäänud. see on Eurotaki teema ja kõigepealt ütlen nägemiseni meie ametite juhtidele. tegu on komisjoni ettepanekute paketiga, millega tulid välja aastal kaks tuhat kuusteist. see ettepanek tehti eelmise aasta maikuus ning äh, raportöör tutvustab ähm, raporti projekti. palun, proua Makovei, sõna on teil aitäh, esimees. ma tutvustan selle raporti põhipunkte ma teen väga lühidalt, ma tutvustasin seda eile ka äh, varjupaiga rühmas ja siis vastan ka küsimustele. kõigepealt siis Eurotaki kohaldamisala laiendamine. ma tervitan seda, mille komisjoni määruse ettepanekus on välja pakutud, sellepärast et see võimaldab liikmesriigil eh, siis võrrelda eh, nende isikute andmeid eh, või kodakondsuseta isikute andmeid, kes ei küsi varjupaika, et nad ei kaoks ära nüüd, mis puudutab sõrmejälgede ja näokujutuse salvestamist, et juhul, kui tekivad mingid ebakõlad, siis ma leian, et siin peaks olema liikmesriikidele selge kohustus, selleks oleks tõhus proportsionaalsed ähm, sanktsioonid ja kinnipidamine on viimane võimalus, aga oluline on ikkagi tuvastada kolmanda riigi isiku, ähm, isiku samasus see on siis muudatusettepanek kakskümmend ja samuti on siin ähm, üks muudatusettepanek siis, mis keskendub biomeetrilistele andmetele. nüüd äh, edasi, et ähm, vanusepiirang ähm, sõrmejälgede võtmiselt äh, viia neljateistkümnelt eluaastalt allapoole kuuendale eluaastale, see võimaldab meil siis ka saatjata alaealisi paremini äh, tuvastada juhul, kui nad on eraldatud oma perest või siis on ka kaduma läinud hoolekandeasutust, et see on oluline ka äh, laste kaitseks ähm, inimkaubanduse ja äh, kuritegelikesse võrgustikesse sattumise eest. ja alaealisi äh, puudutavaid andmeid tuleb siis kohelda ka kooskõlas äh, laste õigustega, see on ka artiklis kaks ära toodud komisjoni ettepanekus, aga ma sooviksin seda äh, teksti veelgi tugevamaks muuta. et äh, liikmesriikidel oleks siis ka korralik protseduur olemas selleks, et teavitada alaealisi nii suuliselt kui ka kirjalikult erinevate trükiste abil mis selgitavad ähm, vastavat protseduuri just sellele sihtrühmale. ja muudatusettepanekud üheksateist kuni viiskümmend kuus. see puudutab eelkõige just isiku, subjekti isikuandmete kohtlemist selleks, et suurendada süsteemi äh, potentsiaali, et ähm, ühendada pereliikmeid ähm, siis on oluline ka alfanumeeriliste andmete kaasamine ja ma olen ähm, esitanud ka muudatusettepaneku, mis äh, käsitleb ka perega seotud äh, seoseid. see on muudatusettepanek kolmkümmend viis. viies punkt, alfanumeeriline andmed komisjoni ettepanekusse siseriiklikud äh, õigusaktid ja, ja Europol Ähm, peaksid saama juurdepääsu ka alfanumeerilistele andmetele, mis on äärmiselt olulised ka terrorismivastases võitluses. ja see on oluline ka võimalike kurjategijate tuvastamiseks, ähm, äh, kelle kohta sõrmejälgi ei ole, nii et siin ma olen teinud äh, erinevaid muudatusettepanekuid selleks, et nad saaksid alfanumeerilisi andmeid äh, võrrelda see on artiklis kolm ära toodud. nüüd kuues säte, mis puudutab Europolile juurdepääsu andmist Eurotakile. Eurotakil on juurde, Europolil on juurdepääs Eurotakile küll paberil, see on ähm, see, kuidas me seda eelmise mandaadi ajal äh, reguleerisime, aga see on ainult äh, paberil, sellepärast et seoses mõningate tehniliste probleemidega Europol tegelikult ei saa juurdepääsu Eurodacile. ja Europol on korduvalt öelnud, et nad ei saa seoses nende tehniliste probleemidega juurdepääsu Eurodaci andmetele ja seetõttu tuleks äh, probleem lahendada määruses. ja ma olen teinud vastavad muudatusettepanekud artiklite kaheksakümmend, kaheksa ja kakskümmend kaks selleks, et lihtsustada Europoli juurdepääsu Eurotakile. ja see võimaldaks Europolil eh, korralikult täita oma tööülesandeid. Eh, see, see on seotud ka muudatusettepanekuga viiskümmend üks, mis puudutab isikuandmete kaitset ja töötlemist ja ma peaksin ütlema, et et Europolil on vägagi tugevad standardid isikuandmete töötlemiseks, kõige tugevamad võrreldes teiste äh, ametitega. EU-LISA äh, selleks, et äh, tagada Dublineti tegevus, siis on eraldi artikkel sisse toodud, mis käsitlebki EU-LISA ja Dublineti tegevus on ka muudatusettepanek viiskümmend kaheksa ja vastav ähm, muudatusettepanek Euro, EU-LISA määrusest on ka tehtud muudatusettepanekus viiskümmend üheksa, nii palju minu poolt, aitäh. aitäh, proua Makovei ja nüüd variraportöörid, kolleeg Lenas, palun. suur tänu, e, esimees, ja suur tänu ka raportöörile selle suure töö eest ja me oleme variraportööride ringis juba ähm, arutanud seda teemat korra ja mul on väga hea meel, et see töö edeneb. ja maikuus eelmisel aastal toimus viimati selle teema kohas arutelu ja seetõttu on äärmiselt oluline, et kõik varjupaiga teemalised tööd jätkuvad. ma sooviksin tänada ka komisjoni tehtud ettepaneku eest ja ka selle üldise lähenemise eest, mis ähm, ettepanekus on võetud, sest ma nõustun sellega, et äh, Eurotac peaks palju olulisemat äh, rolli mängima Euroopa ühtses varjupaigasüsteemis ja ta saaks seda ka teha. et ähm, siin on oluline ka Eurotaci äh, süsteemi tugi Dublini määruse rakendamisele ja see lihtsustab kindlasti ka tagasisaatmist nii et äh, meie varjupaigasüsteemi tagasisaatmise osa on ka väga oluline, aga me ei ole olnud ähm, väga tõhusad selles osas, leebelt öeldes. nii et Eurotaki määrus äh, parendab ka seda osa meie varjupaigasüsteemist. ja ma tervitan ka seda, et vanusepiirangud ähm, sõrmejälgede võtmisel on allapoole võetud. eile ma kohtusin äh, üheksakümne 90 põhikooliõpilasega ja koos Missing Children organisatsiooni esindajatega me arutasime kadunud laste probleemi ja, ja kõik need lapsed olid nõus sellega, et kui vanusepiiri allapoole viiakse, siis see kindlasti ei aitaks ka lapsi üles leida. nii et lapsed veen-, õpilased veenasid mind ja, ja mina leian ka, et, et arvestades ole-, juhtunuga viimastel aastatel, me teame, et väga palju tuleb saatjate alaealisi Euroopasse, väga palju lapsi läheb kaduma ja seetõttu on oluline, et me parandaksime ka nende ähm, jälgitavust ja mis hõlbustaks meil nende, neid üles leida, aga seda tuleb loomulikult korraldada ähm, äh, lastesõbralikul moel. oluline on siis ka see näokujutise tehnoloogia ära, tehnoloogia potentsiaali ära parandamine, äh, kasutamine sest me teame, et tehnoloogia on väga palju äh, edasi arenenud, me teame, et inimesed ei soovi alati sõrmejälgi anda ja seetõttu näokuju, näokujutise salvestamine mängib väga olulist rolli. et ähm, vaatame siis ka, kuidas see äh, osa näokujutisega täpselt äh, toimib ja oluline on ka see, et ähm, näokujutist saaks ka praegu andmebaasist ähm, otsida, mis praegu ei ole võimalik ja veel üks väga oluline punkt, mida raportöör ka mainis, on siis õiguskaitseasutuste juurdepääs Eurotaki süsteemile. ma arvan, et me kõik oleme teadlikud julgeolekuolukorrast ja turvalisuse olukorrast ja me oleme pidevalt rõhutanud, et liikmesriigid peavad tegema koostööd ka teabevahetuses ja samuti tuleb kogu olemasoleva süsteemi potentsiaali ära kasutada. ja mis puudutab Eurotaki, siis siinkohal et me saaksime olukorda parandada, et see potentsiaal ei ole veel ära kasutatud ja Eurotac oleks väga oluline andmebaas mitte ainult piirihalduses, äh, äh, vaid ka teistes valdkondades. ja eelmises Eurotacis me juba ka rõhutasime, et Europolil peab olema juurdepääs Eurotacile ta äh, see peaks olema ju ka äh, lihtne näiteks sellepärast juba, et nüüd me Europol, Eurotaka mõlemad Hollandis, aga samas me näeme, et äh, Hollandi süsteemi kaudu see ei ole võimalik, sellepärast et, et Hollandi vastav tehnoloogiakeskkond ei ole sama kõrgetel äh, tehnoloogiastandardite tasemel kui, äh, kui, kui Europoli oma aga mingil põhjusel igal juhul see ühendus ei toimi Europoli ja Eurodaci vahel ja seetõttu me peaksime selle määruse ümbersõnastamisel tagama, et ka Europoli juurdepääs Eurodaci andmebaasile on tagatud ja et see juurdepääs oleks ka praktiliselt võimalik. aitäh, proua Kaupmann! suur tänu! suur tänu, proua esimees, ka mina sooviksin tänada proua raportööri selle eest, et me oleme nüüd saanud kätte raporti projekti ja tõepoolest, meil on terve rida küsimusi, mida me peame omavahel arutama, sellepärast et selge on see, et Eurotaki määrust tuleb muuta selleks, et Eurotaki süsteemi parandada ja seda eh, eriti arvestades praeguse mm, olukorraga ja meie fraktsiooni jaoks on oluline, et kõik, mida me muudame, kõik, mida me arutame, lähtub ikkagi ähm, asjaomaste isikute inimõiguste kaitsest ja eriti, mis puudutab andmekaitse küsimusi, et me neid väga põhjalikult kaalume, et ähm, andmekaitsestandardeid kuidagi nõrgemaks ei muuduta, aga kõigepealt üks põhimõttelisem küsimus ja mul oleks ka raportil üle üks küsimus. ja see puudutab eh, nimelt teie muudatusettepanekut üks ja mm, muudatusettepanekud kakskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, te ka rääkisite sellest EU-LISA-ga seonduvat ma ei ole päris veendunud, et kas see, mida raportöör välja pakub, ka ähm, teostatav on, sellepärast et ähm, raportöör pakub välja, et ümbersõnastamise äh, käigus, määruse ümbersõnastamise käigus ka äh, muuta kohe EU lisamäärust. ja mul tekib küsimus, et, äh, et sõltumata sellest sisulisest poolest teie ettepanekust, et kas äh, Äh, sellise seadusandluse menetluse äh, raames on see võimalik. võib-olla raportöör saaks seda menetluslikku poolt natukene selgitada või siis komisjoni esindaja saaks seda selgitada. ja mis puudutab kolme sisulist punkti, et ka neid juba mainiti. tegu on äh, siis vanusepiiri allapoole viimisega neljateistkümnelt aastalt kuuele, et see lihtsustab ka perede ühendamist ja mis puudutab äh, vanuse alampiiri, siis seda küsimust me peame veel arutama. ja raportöör ähm, ka täpsustab, et äh, sõrmejälgede võtmine lastelt peab äh, toimuma võimalikult äh, lastesõbralikult ja ma tervitan seda sellepärast, et ähm, mis puudutab sõrmejälgede võtmist, siin tuleb eelkõige rohkem teavitustööd teha ja ka vastavad tagatised sisse viia. ja ka siin on äärmiselt oluline põhiõigustest, inimõigustest kinnipidamine. meie meelest ähm, käib siia ka keeld igasugusele füüsilisele sundusele sõrmejälgede võtmisel alaealiste puhul ja ka haavatavate mm, isikute puhul. ja siin oli just Põhiõiguste Ameti direktor ja, ja Põhiõiguste Amet on väga hea arvamuse koostanud ka selle määruse kohta ja ma arvan, et Põhiõiguste Ameti ettepanekud äh, peaksid olema ka sellised, mille me peaksime järgima. peale selle komisjon on välja pakkunud ka kohaldamisala äh, laiendamist ja seda ka proua Makovei äh, mainis. nii et see puudutab äh, nii isikute rühma kui siis ka vastavaid andmeid kui ka andmete säilitamise aega. ja ma arvan, et siin on kõige olulisem keskenduda see proportsionaalsuse küsimusele. me on olemas ka andmekaitsevoliniku ähm, arvamus selle kohta ja sellega tuleb samuti arvestada. kolmandaks, Europol. seda ka Rahvapartei ähm, variraportor juba mainis, et meil on tõesti tegu praegu väga keerulise probleemiga, nimelt äh, praegune Eurotaki määrus näeb ette, et Europol oleks juurdepääs Eurotaki andmetele ja samas me oleme tuvastanud, et mingisugustel põhjustel see ei ole praktiliselt võimalik. seda küsimust me peame veel põhjalikumalt kaaluma, sest äh, kas kas see võimaldab ähm, ka rohkem ähm, isikuid tuvastada, kas see on proportsionaalne ka Eurotaki turvalisuse tagamisega. ja samuti tuleb siin rääkida sellest nimetatud no-hit menetlusest. nii palju minu poolt ja ootan huviga koostööd äh, raportööriga. aitäh ja nüüd kolleeg Björk. suur tänu mina olen väga kriitiline selles osas, kuhu suunas liigub komisjoni ettepanek ja mulle tundub, et raportööri muudatused on äh, selle ettepaneku veel probleem, probleemsemaks muutnud. ja et räägiksin laste õiguste tugevda-, suurendamisest tug,, tagamisest, äh, see on väga oluline küsimus ja osati ma seda ka toetan, aga ma ei leia, et eapiiri vähendamine siin kontekstis on lapse huvides. kui me räägiksime nüüd äh, tõelisest pühendumusest, et me püüame tagada laste turvalisuse, jälgitavuse, siis selleks on olnud teisi ettepanekuid äh, ja seda annaks tagada, laste ohutust annaks paremini tagada nende kaudu laste õiguste organisatsioonid käsitlevad neid küsimusi hoopis teisiti, aga mina leian, et see vähemalt selles kontekstis ei tohiks me vanusepiiri äh, vähendada. Eurotaki määruses see kuidagi laste õigusi ei kaitse. ja üks üldisem mure on see, et komisjoni sõnastus selles ettepanekus ja ka raportööri sõnastus äh, tundub küüniline äh, kahtlustav rändajate ja pagulaste suhtes. ma arvan, et me ei tohiks kasutada sellist sõnastust, kus inimesi seda ohuna käsitletakse. Need inimesed on ohus, need inimesed ise ei ole ohuks. me ei toeta Eurotaki äh, määruse õiguskaaluse laiendamiseks ka regulaarse rände, seadusliku rände äh, kohta andmete talletamiseks et siin minnakse liiga kaugele, meil on juba andmebaasid selleks, viisa infosüsteem, Schengeni infosüsteem, NTX-i süsteem, mida komisjon soovib luua. Neid kõiki saab selleks kasutada ja siin ei ole see koht, kus me saaksime sel eesmärgil eh, kohaldusala laiendada. mis puudutab eh, Eurodaki ligipääsu andmist Europolile, siis eh, me oleme selle vastu, Europolil on juba juurdepääs Eurodakile algusest peale oleks see pidanud olema piiratud sihipärasusega ja me peame siin äh, ümbersõnastamise ajal tagama, et seda tehtakse õigesti, mitte lihtsalt äh, Eurodacile suurema euro, ligipääsu andmine. mis puudutab tagasisaatmist, siis äh, raporti projektis on see teema ka sees ja me ei saa lubada, et Eh, kohtualuste kohta käivad andmed eh, vastavale riigile lihtsalt kättesaadavaks teht-, tehakse. Eh, kui me lähtume sellest aspektist siin, siis see seab varjupaiga taotlejad ohtu. soovitakse kohustada liikmesriike sanktsioone kehtestama, komisjon läheb liiga kaugele, ainus sanktsioon, mida siin viimase võimalusena mainitakse, on kinnipidamine ja kinnipid-, äh, varjupaigataotlejate kinnipidamine näokujutise või sõrmejälgede võtmise eesmärgil on ebaproportsionaalne ja see sekkub nende põhiõigustesse. eristatakse rännet ja terrorismi, aga see, kuidas seda on tehtud, on väga problemaatiline ja ebaproportsionaalne kui ebaseaduslikult ületatakse piir, siis äh, automaatselt ei ole see isik ju kahtlustatav terrorismis, me peame olema väga selged siin, näiteks äh, Ungarist on teada juhtum, kus keegi on terror, terroriakti eest süüdi mõistetud lihtsalt kivide loopimise eest, see on väga libe tee ja me ei tohiks sellist sõnastust Euroopa tasandil äh, sisse tuua teksti, mis võiks sinna tulla veel õli juurde lisada seega tekitab see väga muret nii komisjoni ettepaneku osas kui raporti projekti osas väga selgelt, et me peaksime välja ütlema, et rändajad ei ole ohtlikud, nemad on ohus. me peame tugevdama Eurotaki sellise andmebaasina, mis kaitseb varjupaigataotlejaid ja pagulasi, mitte ei karista neid, aitäh uh,. Mrs Sargentini. proua Sargentini, palun. Thank you very much, chair uh.... suur tänu. roheliste jaoks see, kuidas komisjon Eurotaki eesmärki soovib muuta, raportöör julgustab ainult seda ja roheliste jaoks on see suur probleem. see, et Eurotak tööriistana on olemas, et tegeleda varjupaigataotlustega, me mõistame seda, aga viimati me ei jäänud rahule sellega, kuidas laiendati Äh, selle kasutuste õiguskaitse äh, valdkonnas, seega me ei toeta edasist laiendamist. miks see töö on nii äh, korraldatud, et Europol peab Eurodacile taotluse esitama, see tagaks selle, et Eurodac juhiks seda tööd, aga lihtsalt toimikute üleandmine, andmete üleandmine, Eurodaci kasutamine peamise tööriistana tuvastamisel tundub vähemalt praegu, et Eurodaci esmane eesmärk Äh, oleks õigus kaitsealane, aga meie ei leia, et oleks. mis puudutab nüüd lapsi, siis see kadunud laste küsimus Euroopas, tegemist on väga tõsise probleemiga. aga me ju kopeerime siin üksteist äh, selle põhjal, mida Europolis äh, ei ole tõenditepõhiselt tõendatud, et kümme tuhat last on Euroopas kaduma läinud mind siiamaani huvitab, kust see number tuli ja mitmed meie seast on küsinud, palun tõendeid selle kohta. mina saan sellest nii aru. jah, need lapsed on läinud kaotsi äh, pagulaskeskustest, kus nad registreeriti, aga mitte kõik nad ei ole kaduma läinud oma perekondade jaoks. ja kui meil on paigas Euroopas süsteem, kus on väga keeruline kohtuda teises riigis alustava, elavate pereliikmetega või siis põhineb see varjupaiga taotlusel, mida menetletakse väga aeglaselt, siis me näemegi, kuidas äh, suureneb teisene liikumine laste seas. ja kui me seda faktidega äh, tõendada ei saa, siis äh, on ka andmebaasi seda raske kanda. proua Makovei on siia kaasanud ka kodakondsuseta isikud äh, oma muudatusettepanekutes ja minul tekib küsimus, et kuidas ta sellest aru saab, kui me räägime siin tagasisaatmisest ja kodakondsuseta isikutest, kas ta saaks äh, rääkida meile pikemalt, kuhu siis see kodakondsuseta isik tuleks tagasi saata, milline riik on äh, see, kuhu saadetakse kodakondsuseta isik, äh, seega ei ole ma rahul praeguse tekstiga kodakondsuseta inimene ei ole ebaseaduslik, teda ei ole lihtsalt tunnustatud mingil tasandil, tema kodakondsust. Eurodagi kasutamine tagasisaatmiseks, ka see on probleem ja tagasisaatmise alane probleem ei oleks see, et meil oleks, ei oleks andmebaasis andmeid selle teostamiseks, meil on alles see kohta andmed, paari kuu eest tehti ettepanek, et passi äh, puudumisel või pildiga dokumendi puudumisel ei saa inimesi tagasi saata. ei, probleem on see, et kui kolmandad riigid ei soovi neid tagasi võtta ja ühe täiendava andmebaasiga me seda probleemi ei lahenda. jah, me peame selle probleemi lahendama, varjupaiga küsimused ja tagasisaatmine on omavahel seotud, aga see ei lahenda seda probleemi. ning sõrmejälgede võtmine, mul on väga palju kommentaare veel, aga lõpetan selle märkusega sõrmejälgede võtmine laevade pardal, ka selle osas on minul kahtlusi. see ei ole ju lihtne olukord, kui keegi on just uppumisest päästetud ja see ei ole hetk, kus inimene suudab teadlikult äh, öelda, mida ta soovib ja need inimesed, kes tegelevad päästmise või piiri valvamisega, nemad ei ole õigel positsioonil selleks, et inimestelt hakata sõrmejälgi võtma, seega seda teed me ei tohiks minna. mul on samuti selle nägemisega raskusi, kuidas me jõudsime, jõuaksime sellise ettepanekuni, mis austaks inimõigusi, aga tagaks ka kiire ja täpse varjupaiga menetlussüsteemi. mul tekitab väga palju muret see suund, kuhu suunas me räägime. ebaseaduslike rändajate tagasisaatmine Äh, ükskõik, kas nad siis taotlevad varjupaika või mitte. jah, suur tänu. Kinitši, palun. Sì, grazie, grazie Presidente. Io intanto ringrazio i colleghi. Ja suur tänu, esimees. mina soovin tänada meie kolleegi Makovaid ja kõiki neid, kes on töötanud selle väga olulise dokumendi kallal. tegemist on väga keeruka teemaga ja tuleksin tagasi alaealiste küsimuste juurde, täna on sellest juba räägitud. mulle tundub, et me peame vaatama seda, mis vaimus äh, on koostatud need tekstid, äh, miks soovitakse vanusepiiri vähendada ja tuua see kuueteist aastani, muidugi alaealisi tuleb kaitsta ja mingisugune tuvastusmeetod peab olema olemas. aga samas tuleb nentida, et kui me läheme seda teed, tuleb paika panna ka tagatised, kaitsemehhanismid, alaealiste jaoks on see ülioluline, eriti kui me siin räägime biomeetrilistest andmetest, me peame tagama selle, et menetlus ei oleks invasiivne, traumaatiline, et äh, inimesed oleksid koolitatud selleks ja samuti tuleb tagada, et need kaitsemehhanismid äh, tagavad ka selle, et inimesed saavad piisavalt teavet menetluse kohta. muidugi see on suur probleem ühiskonnas me ei taha tekitada veel suuremat segadust, aga nende põhimõtete rakendamisel on kaitsemeetmed ja tagatised oluline küsimus. muidugi on väga oluline, et sel teemal ka arutletakse, aga ma arvan, et on vaja pidada veel põhjalikumad arutelud seoses nende valikutega, mis on meie ees seoses selle dokumendiga. järgmine kolleeg, jah, suur tänu ja tänan ka raportööri tegemist on äh, minu arust väga hea ettepanekuga, mõned küsimused on veel lahtised, aga üldiselt on tekst väga hea. väga oluline on see, et äh, Europol ja Eurotac pääseksid ligi teineteise süsteemidele, me räägime siin ju kuritegevuse vastasest võitlusest, me räägime nendest inimestest, kes ebaseaduslikult meie liikmesriikides viibivad ja meil peab olema võimalus nende äh, täpseks tuvastamiseks, seetõttu tuleb teha koostööd ja seda koostööd tuleb ka hõlbustada võimalikult palju. lisaks tahaksin öelda, et mis puudutab õiguskaitse valdkonda, siis väga palju kuritegusid sooritatakse selliselt, et kahtlustatavaid on väga keeruline tuvastada ja leida, kuna nad liiguvad liikmesriikide vahel. ja kui me toome kaheksateistkümne pealt kuueteistkümne peale selle vanusepiiri, siis see on väga hea mõte. laste sõrmejälgede võtmises ei ole midagi kummalist ega kummastavat. seega ei tohiks olla vanusepiiri toomisega kuuele eluaastase, aastale mingit probleemi. mis puudutab kodakondsuseta inimesi, siis jah, ka selliseid inimesi on, aga kuhu nad siis tuleks tagasi saata küsimus on aga ka selles, et kuidas tekkis üldse selline olukord, et need inimesed on määratletud kodakondsusetuna. näiteks Rootsis on juhtumeid, kus passid on lihtsalt minema visatud ning seetõttu on väga keeruline tuvastada, mis riigist need inimesed pärit on. ja ka seda küsimust tuleb põhjalikumalt arutada, mõned äh, sellistest juhtumistest, mõned inimesed ütlevad, et nad on pärit Afganistanist, aga tegelikult tulevad Iraanist, nii et probleem on suur ja keeruline, neid on väga keeruline õigesse riiki tagasi saata, aga loodetavasti töötame ka edaspidi veel selle ettepaneku kallal ja suur tänu selle teabe eest. suur tänu, komisjon äh,. annan teile nüüd korraks sõna, palun. Good morning uh,, my name is Anne. tere hommikust, olen Anne Strela, töötan DigiHome'i varjupaigaüksuses esmalt tänan teid äh, arvamuse ettepaneku eest. muudatusettepanekud on läbimõeldud ja kajastavad probleeme hästi. rõhutaksin ehk ainult seda, et äh, need muudatusettepanekud, äh, mis arvamuses on tehtud, nimelt Europoli, mis käsitlevad Europoli juurdepääsi Eurotaki kesksele süsteemile seoses sellega tahan öelda, et praegu me kaalume sisuliselt neid muudatusettepanekuid, võtame arvesse julgeoleku küsimusi ja võtame arvesse ka nõukogu seisukohti seoses sellega, kuidas laiendada ja lihtsustada juurdepääsu ka riiklikel õiguskaitseasutustel sellele andmebaasile see on praegu minu poolt kõik, aitäh. And uh, Mrs. proua Makomäe, palun. suur tänu, kolleegid loodetavasti jätkame head koostööd selle teemaga ja jõuame ka kokkuleppele, mis rahuldaks kõiki. püüan nüüd lühidalt vastata ka küsimustele. proua Kaufmann küsis äh, Euliisa kohta. üldiselt saan öelda järgmist, need muudatuse ettepanekud, äh, mis puudutavad äh, konsulteerimis, äh, konsulteerimist, me peame konsulteerima komisjoni ja EU-liisaga seoses nende teostatavusega kui soovite rohkem üksikasju, siis võime veel kohtuda ja ma saan äh, teile rohkem üksikasju anda. samuti äh, seati, samuti küsiti, et äh, kas muudet-, muudatustega jääb määruse äh, eesmärgiks ikkagi varjupaik, mitte üldine õiguskaitse, siis minu arust on need küsimused alusetud, me räägime andmebaasi kasutamiseks, kasutamisest õiguskaitse jaoks, aga põhieesmärk on sellel siiski varjupaiga äh, valdkond ja meil on äh, seoses äh, andmebaasi kasutamisega äh, vastuste, andmebaasist saadud vastuste hierarhia, mis näitab, et enamasti kasutatakse siiski seda varjupaiga eh, küsimustel, aga näiteks üks küsimus, eh, üks näide, mida teha sellise inimesega, kes peatatakse tänaval, tal ei ole mingisuguseid dokumente, mida siis teha? kui tal pole dokumente kaasas, siis võib see inimene öelda, et on kodakondsusetu isik äh,, kas ta tuleks siis eh, lihtsalt rahule jätta seal kohapeal, aga ei, selliste juhtumitega tuleb samuti tegeleda ja see, selline võimalus sellest tuleneks. mulle tundub, et eh, vastasin põhiküsimustele, aga tuleksin nüüd tagasi Eurotac, Eurotacile juurdepääsule Europoli poolt siis ei ole õige, kui me ütleme, et äh, juurdepääsu laiendatakse Euroopa Liidu oli Eurodacile juurdepääs ja kõik olid sellega nõus, kokkulepe oli olemas, eelmise mandaadi ajal see kokkulepe sõlmiti, nii et ma ei leia, et äh, õige on selles, seda kahtluse alla seada, kuna selles on juba varem kokku lepitud see on varasemas äh, õigusaktide paketis sees, seega tuleb tagada, et ligipääs oleks olemas andmebaasile. aga Europol ei saa üldist äh, ligipääsu andmebaasile, me, seda me ei luba, me tagame selle ainult siis, kui see on ka re-, reaalselt vajalik ja selline juurdepääs neil oli juba, kui seda tehakse läbi riikliku kontaktpunkti, Äh, läbi riikliku keskuse, siis tuleb jagada teavet, äh, kui me räägime nüüd Europolist, siis äh, Hollandi keskuse kaudu ja neile on teada, millist teavet nad ei tohi mitte kellegagi jagada seega tuleb esitada konkreetsed põhjused, miks neil peab olema äh, ligipääs vastavale tead-, teabele. me ei saa anda üldist ligipääsu andmebaasile, sest vastasel juhul nad saavad ka salastatud teabele ligipääsu, aga seda me ei saa ju lubada. ja ei ole mingit põhjust, miks ei võiks kasutada riiklikku kontaktpunkti teabe saamiseks. ma praegu lõpetaksin. jätkame arut-, selle küsimuse arutamist variraportööridega, aitäh! suur tänu, proua Makovi, tähtaeg on kakskümmend kaheksa veebruar muudatusettepanekute esitamiseks. sekretäriaat teavitas mind, et ettepaneku näol on tegemist ümbersõnastamisega, uuesti sõnastamisega ja uus äh, artikkel sada nelikümmend kaks puudutab seda, et peavad olema põhjendused kui soovitakse põhjalikult muuta eelnevat sõnastust, ehk siis vastavalt äh, nendele uutele artiklitele peab äh, esimees äh, muudatusettepanekud vastavalt nendele kriteeriumitele läbi vaatama, et üks sada nelikümmend kolm, et selle artikli alusel toodud erandid, need oleksid. ning mis puudutab muudatusettepanekuid, siis äh, hääletusele lähevad ainult heaks kiidetud muudatusettepanekud, pidin teid sellest teav-, teavist, teavit-, sellest teavitama ja kahekümne kaheksas veebruar on muudatusettepanekute tähtaeg. teeme nüüd väga kiiresti, et koosolek õigeaegselt lõpetada, vastasel juhul jääb meie lõunapaus liiga lühikeseks um,. Examination paranduste läbivaatamine Dias de Meere raportile mis puudutab kolmandate riikide loetelu, kelle kodanikelt nõutakse Euroopa Liidu välispiiri ületamisel viisat ja need, kellele viisanõuet ei esitata ning peatamismehhanismi läbivaatamine. võib-olla mäletate, seda teemat lühendati kolmepoolsete kohtumiste käigus hääletamisel, see läheks detsembris täiskogule äh, ja siis ei olnud juristlingvistidel piisavalt aega seda teksti kontrollida. see pidi toimuma pärast täiskogu hääletust. nüüd pärast seda, kui juristlingvistid on teinud tehnilised ja juriidilised muudatused, mis on vajalikud, pean nüüd lihtsalt tsiteerima Dias de Merat, sest ta ei saa täna siin ise olla. Eh, see korrigendum eh, peegeldab eh, pärast detsembris hääletust, hääletuse toimumist tehtud muudatusi, mis viidi sisse jurist, lingvistide poolt. Need on tõesti selgelt juriidilise, tehnilise, keelelise iseloomuga ja ei mõjuta äh, nõukogu parlamendi seisukohti. suur aitäh juristlingvistidele töö eest. see oli äh, raportöör Dias de Mera sõnum ja nüüd palun, kolleegid, kui teil midagi selle vastu ei ole, siis äh, loeme need äh, korrektsioonid vastavalt äh, reeglile kakssada kolmkümmend üks vastuvõetuks ja see läheb täiskogule uuesti järgmisel nädalal. täna on meil lühike lõuna, kohtumiseni!